daamid ja härrad, jätkame nüüd oma koosolekut pärast hommikust pikka hääletust ja meie esimene päevakorrapunkt on äh, sisserännajate integratsiooni näitajad aastal kaks tuhat viisteist. tegemist on raportiga, mille OECD ja Euroopa Komisjon ühiselt avaldasid. me ootame OECD peasekretäri härra Kuriat, kes jääb natukene hiljaks ja tutvustab teile seda raportit, aga kõigepealt on meil siin hea meel tervitada proua Belinda Paiki siseasjade peadirektoraadist ja ma arvan, et me võime alustada tema ettekandega et me vaataksime siis ühiselt läbi selle äh, OSD ja komisjoni ühise raporti ja esmakordselt on uuritud siis olukorda kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja OSCE, OSCD riikides kakskümmend seitse näitajat olid kasutusel ja uuriti viit äh, valdkonda, haridus, tööhõive, oskused, sotsiaalne kaasatus, äh, kaasatus ühiskonnaellu ja sotsiaalne ühtekuuluvus ja äh, kõigepealt uuriti siis noori inimesi, kellel on rändetaust ja tihtipeale nende põhjal just otsustatakse, kas integratsioon on õnnestunud või ei ja siis vaadati ka äh, kolmandate riikide kodanikke Euroopa Liidus, kellele Euroopa Liidu integratsioonipoliitika on suunatud ja ma olen täiesti kindel, et selle raporti tulemused on meie komisjoni jaoks väga huvitavad. niisiis, proua Paik, palun, teil on sõna. aga peasekretär just jõudis kohale, nii et, et võib-olla ootame mõne hetke Hello, how do you do? Hello. Seriously, please. So, then we have the niisiis, meil on nüüd hea meel tervitada härra Angel Gurriat, kes on OSCD peasekretär ning tema tutvustab meile siis äh, seda juba mainitud raportit, mille OSCD ja Euroopa Komisjon on ühiselt koostanud. härra äh, Guerilla, teil on sõna, palun. Äh, suur aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad. mul on väga hea meel tutvustada teile meie uue raporti mõningaid olulisemaid tulemusi. see raport käsitles siis äh, immigrantide integratsiooni näitajaid aastal kaks tuhat viisteist. ma arvan, et selle raporti koopiad on teile välja jagatud ja kui mitte, siis need äh, koopiad on siin ruumis olemas ja te saate nendega tutvuda ka meie veebilehe vahendusel. tegemist on siis esimese raportiga, kus esmakordselt laiapõhjaliselt võrreldakse olukorda kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja OSCD riikides, vaadatakse, kuidas on toime tulnud sisserändajad ja nende lapsed meil on siin selles raportis siis kõige suurem kogu infot integratsiooni küsimuses mis kunagi üleüldse on kokku kogutud ja tegemist on siis ühise ettevõtmise tulemusega. Äh, sellega tegeles siis äh, Euroopa Komisjoni äh, rände ja siseasjade peadirektoraat ja OSCD sisserändajate ja nende laste integreerimine on väga suur poliitiline probleem paljudele Euroopa Liidu ja OSCD riikidele ja praegusel keerulisel ajal äh, äh, sõltub suhtumine sisserändesse paljuski eh, sellest, milline on sisserändajate ja nende laste saatus, nende inimeste saatus, kes meie riikides juba on. meie raport sisaldab fakte ja tõendeid selle kohta, kuidas sisserändajad Euroopasse on integreerinud, aitab eh, purustada mõningad müüdid ja mõningad eh, eelarvamused sisserändajad moodustavad olulise osa meie elanikkonnast peaaegu iga viies inimene OSCD ja Euroopa Liidu liikmesriigis on, on kas välismaal sündinud või on küll Euroopa Liidus sündinud, aga tema vanematest vähemalt üks on sisserände taustaga. ja äh, sisserändajate hulk on kasvanud rohkem kui kolmkümmend protsenti aastast kaks tuhat ja äh, eeldatakse, et see kasv jätkub praktiliselt kõigis riikides Äh, samas aga äh, sisserändajad jäävad äh, Euroopas sündinutest maha kõikides integratsioonivaldkondades, tööturu integratsioon, haridus, sotsiaalne kaasatus ja nõnda edasi. minuga on siin kaasas kolleeg Stefano Scarpetta, kes juhatab sotsiaalasjade direktoraati OSCD-s ja tema just vastutas selle raporti eest ja tema tegelikult on selle töö autor, tema on selle raporti kokku pannud ja meeskonda koordineerinud. niisiis, kui on raskeid küsimusi, siis neile vastab tema Äh, mõned probleemid on ühised praktiliselt kõikide riikide puhul, uued tulijad äh, saavad peaaegu igal pool madalamaid tulemusi, sest nad peavad kohanema eluga uues riigis, isegi sellistes riikides nagu Austraalia, Kanada ja Uus-Meremaa, mida üldiselt peetakse väga edukaks sisserändajate integreerimisel näiteks äh, tööturu koha pealt on tulemused hiljutiste saabujate puhul madalamad kui siis kohapeal sündinute omad Äh, me ei oska täpselt seletada, miks, aga arvud seda igatahes tõestavad. Äh, madala haridustasemega sisserändajatel on äh, sihti peale väga kõrge tööhõive võrreldes ähm, riigis sündinutega, aga nad alustavad ka madalamatelt ametikohtadel jah, neil on küll kõrgem tööhõive siis nendel sisserändajatel, aga need on halva kvaliteediga töökohad. aga mis puudutab nüüd haritud sisserändajaid, nendel, kellel on äh, diplomid, äh, siis nende hulgas on tööhõive palju madalam kui siis kohapeal sündinutel peaaegu kõikides uuritud riikides ning äh, need, kes on saanud oma kvalifikatsiooni välismaal ja kellel on töökoht, Äh, on äh, tõenäoliselt ülekvalifitseeritud, see tähendab, et nad töötavad ametikohal, milleks neil on äh, rohkem kutseoskusi, kui tegelikult vaja. Euroopa Liidus on nad kaks korda suurema tõenäosusega ülekvalifitseeritud ja sellist sama suundumust võib täheldada siis ka teistes arenenud riikides aga loomulikult riigiti on ka erinevusi, need on seotud sellega, kui palju sisserändajaid üks või teine riik on vastu võtnud, mida see siis tähendab täpsemalt. vaatame näiteks haridustaset äh, äh, või vaatame näiteks tööelu, perekonda äh, seda, kas inimesed on lahkunud kodunt sõja tõttu või ei, me paneme need inimesed erinevatesse kategooriatesse, mõõdame neid erinevalt ja väljakutsed on eriti suured nende riikide ees, kus humanitaarpõhjustel saabunute hulk on väga suur. iseäranis Skandinaavia riikides tegemist on inimestega, kes vajavad toetust ja integratsioonipoliitika on siin väga otsustav. ei ole sugugi üllatav, et need sisserändajad, kes riigis on juba pikemat aega viibinud, saavutavad paremaid tulemusi ja tõepoolest, see tundub ju loogiline. ja nüüd on selle kohta ka dokumentaalsed tõendid. ja e, seda võib eriti tähendada e, sellistes e, riikides, kus nagu näiteks Rootsi, Holland, Prantsusmaa Äh, just sinna äh, on äh, siis läinud viimasel ajal kõige rohkem sisserändajaid. aga nüüd mõningad muud erinevused. näiteks majanduslik olukord vastuvõtvas riigis. kas see on otsustava tähtsusega? loomulikult. see mõjutab rohkem sisserändajaid kui äh, kohalikke elanikke. sellepärast, et äh, äh, paljudes töö, tööandjad arvavad, et sisserändajad võib-olla otsivad tööd ainult ajutiselt. paljud madala oskusega sisserändajad jäid kriisi ajal tööst ilma ja paljud, kes endiselt töötavad, töötavad tihtipeale ebakindlatel töökohtadel ning Eh, neid ähvardab eh, nii-öelda töötavate vae-, vaeste saatus, sest kuigi nad töötavad, eh, on nende töötingimused väga kehvad ja see palk, mida nad saavad, on ka väga väike, nii et, et kuigi nad töötavad, on nad ikkagi vaesed. ning siis kaasnevad sellega ka veel halb, halvad elamistingimused, halvad pensionitingimused ja nõnda edasi Äh, sotsiaalse ja tööturu integratsiooni puudumine äh, mõjutab väga negatiivselt äh, mitte ainult sisserändajaid endid, vaid ka nende lapsi. kõige murettekitavamaks leiuks meie raportis ongi see, et sisserändajate selline ebasoodus olukord kandub üle ka nende juba uue, uuel kodumaal sündinud lastele Äh, sisuliselt tähendab see seda, et me pikendame samu sotsiaalmajanduslikke probleeme, millega seisavad silmitsi vanemad ja seda me täheldasime iseäranis Euroopa Liidu riikides, kus äh, Äh, endistel sisserändajatel oli tihtipeale madal kvalifikatsioon ja nad on ka uuele põlvkonnale mõned sellised äh, tunnused edasi andnud, nii et, et integratsioon ja haridussüsteem peab tegema lõpu sellele, et põlvkonnalt põlvkonnale lihtsalt ebasoodsaid tingimusi edasi antakse. aga haridussüsteem ei ole tihtipeale suuteline selliste ülesannetega toime tulema. viieteist aasta vanuses äh, paljudes Euroopa riigis, Austrias, Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Hollandis on äh, riigis sündinud sissetulijate järglaste õppetulemused oluliselt halvemad kui siis äh, äh, selles riigis, riigi põlisrahva omad. niisiis tegemist on lastega, kes eh, on saanud kogu hariduse juba uues asukohamaas, nad ei ole kuskilt Ladina-Ameerikast või Aafrikast või Aasiast siia tulnud. Nad on eh, siin sündinud, nad on kogu oma elu siin eh, veetnud ja nende tulemused jäävad aasta võrra maha nende eakaaslaste omadest. Äh, lihtsalt sellepärast, et äh, me lihtsalt neid ebasoodsaid tingimusi põlvkonnast põlvkonnale edasi anname. Äh, need inimesed, kes täiskasvanuna sisse rändasid, seisavad alati silmitsi probleemiga just nimelt selle tõttu, et nad kasvasid ja said oma hariduse välismaal ja see on mõistetav aga, aga selline selgitus ei pea paika nende laste puhul ning seetõttu ongi olukord niivõrd kurb ja traagiline ja integratsiooni ja haridussüsteemi ülesanne vastuvõtvas riigis ja ühiskonna ülesanne laiemalt on tagada võrdsed võimalused. ja see, et me ei ole suutnud seda teha, on mitte üksnes moraalselt ja eetiliselt vastuvõetamatu, äh, see on ka poliitiliselt ohtlik. see äh, takistab kõikehõlmavat majanduskasvu, see on äh, ohuks ühiskondlikule ühtekuuluvusele ning eh, see tähendab ka seda, et eh, paljud majanduslikud võimalused lähevad kaduma. sisserändajate lapsed Euroopas eh, omavad ainult poole võrra võimalusi olla kahekümne viie protsendi edukamate hulgas koolis võrreldes oma eakaaslastega, kes jah, on ka suhteliselt kehva taustaga, aga kelle vanemad on kohalikku päritolu ning äh, neil on äh, väga raske ka koolist tööellu üle minna ja me räägime siin nüüd sisserändajate lastest, nendel on äh, eriti keeruline koolist tööellu astuda. iga viies nooruk, kellel on rändetaustaga vanemad, on siis selline, kes ei tööta ega õpi ning äh, äh, siis äh, muidu kohalike inimeste hulgas on siin iga seitsmes selline ja kui inimesed jõuavad Euroopasse pärast ja kui me vaatame, mis juhtub pärast viieteistkümnendat eluaastat, siis juba iga kolmas sisserändaja on sellises olukorras niisiis nende puuduste tõttu integratsioonis äh, tunda, äh, tunnevad inimesed, et neid diskrimineeritakse, need noored, rändetaustaga noored, kes on tegelikult Euroopas sündinud, nad tunnevad ennast diskrimineerituna paljudes Euroopa riikides. Äh, neid tund-, neile tundub, et neid diskrimineeritakse Äh, see, sellised meelsused valitsevad siis paljudes riikides just rändetaustaga noorte inimeste hulgas. Äh, iga viies nendest tunneb, et teda diskrimineeritakse ja äh, see näitaja on kõrgem kui esialgsete sisserändajate hulgas, sest lapsed tunnevad, et neid diskrimineeritakse rohkem kui nende vanemaid ja see on juba meie läbikukkumine ja selline diskrimineerimistunne on eriti äh, kõrge just kõrgharidusega inimeste hulgas ja mitte niivõrd madala haridusega inimeste hulgas, see on jällegi paradoks. Äh, aga see on mõistetav, sellepärast et inimestel tekivad teatud ootused, kui tal on haridus ja siis, kui ta ei äh, saavuta seda, mida ta lootis. ja tegemist on tõesti murettekitava tulemusega. see kutsub meid tegutsema poliitikud ja otsuste langetajad nagu teie peate tegutsema jah, me võiksime seda nimetada otsustava tähtsusega hetkeks, sellepärast et me äh, kunagi ei äh, tea, äh, mis ühte või teist nähtust põhjustab, aga esmakordselt me oleme näinud nähtuse põhjused välja selgitanud. tegemist on tõesti teed rajava tööga, see raport on teed rajav, me räägime alati rändest, me räägime alati integratsioonist, aga me ei tea suurt midagi selle kõige kohta ja nüüd me vähemalt teame natuke rohkem ja äh, äh mida aeg edasi, seda rohkem ja rohkem me teame, seda rohkem me selliseid raporteid koostame. daamid ja härrad. liiga sageli äh, inimese ja tema vanemate päritoluriik mõjutab äh, väga palju inimese väljavaateid elus. ma mäletan, et president Obama ütles hiljuti, et tulevik ei saa sõltuda inimese postiindeksist. just nimelt selle olukorraga me aga praegu silmitsi seisamegi. me lihtsalt äh, peame asendama selle postiindeksi päritoluriigiga nii et, et väga palju tuleb veel ära teha äh, selleks, et anda sisserändajatele ja nende lastele võimalused elus edukas olla Äh, nende integratsiooni parandamine on vajalik selleks, et meil oleks jõukam ja kaasavam tulevik kõigi jaoks. ning kallid sõbrad, need äh, väljakutsed ei ole sugugi mitte ületamatud. Euroopa ja teised OECD liikmesriigid äh, on teinud integratsiooni vallas edusamme, suurem osa sisserändajaid, nende lapsi on paremini integreeritud tööturule ja ühiskonda, aga see ei tähenda veel, et nad on hästi integreeritud Eh, väga palju tööd on veel vaja ära teha. Eh, edukas integratsioon tähendab seda, et me kasutame kõige paremini ära sisserändajate potentsiaali, eh, võtame nendest parima ning kasutame seda ära oma huvides ja kogu ühiskonna huvides. ühiskonna huvides, millesse need inimesed tuleb integreerida. niisiis jätkakem seda jõupingutust jätkakem, äh, vaatame, kuidas me saame siis äh, äh, sisserändajaid vastu võtta, nende vastuvõtmine, kuidas me saame seda paremini teha. me esmakordselt uurisime seda asja aastal kaks tuhat kaksteist, nüüd teeme seda juba teist korda ja selliseid uurimisi peame jätkama Äh, ja tahaksin teid tänada selle võimaluse eest, minu arvates on tegemist väga äh, suure auga, mul on väga hea meel, et ma saan teiega oma mõtteid jagada ja äh, teid äh, nii vaimustada kui ka muretsema panna ning äh, juhtida tähelepanu siis just headele aspektidele, et me saaksime seda tööd jätkata ja et me keskenduksime sellele teemale tõesti pidevalt, sest tegemist on probleemiga, mis ei kao kuhugi, aga me saame paremini teha, aitäh, aitäh, härra Koeria ja siseasjade peadirektoraadist proua Belinda Paik, palun And the commission is delighted to be publishing this report suur tänu, mul on väga hea meel, et see raport avaldatakse koostöös OECD-ga ja väga hea meel on ka selle üle, et OECD peasekretär sai täna siia Brüsselisse tulla ja seda raportit teile tutvustada. jah, me kõik teame, et rändeteema on praegu üks kuumemaid ja ka Euroopa Nõukogu mõistab, et, et need arutelud on väga, väga kuumad tõesti. aga jah, loomulikult äh, me peame vaatama seda kõike laiema pake-, paketina ja arvestama ka neid riike, kus see humanitaarabivajadus on kõige suurem. Need inimesed, keda me oma ühiskonda vastu võtame, nad ei taha olla ainult saaja rollis, nad tahavad ka oma panuse anda, saada uued võimalused, nad tahavad pääseda hirmust ja tagasi kiusam-, tagakiusamisest. ja seetõttu kõik sisserändajad, olenemata põhjusest, äh, miks nad siia tulid, äh, peame ikkagi tagama ennekõike nende turvalisuse. me peame tagama ka nii sotsiaalse kui majandusliku sidususe Euroopas väga oluline roll on just nimelt liikmesriikidel, regionaalsel tasandil, kohalikul tasandil selleks, et integratsioonipoliitika tõhusalt ellu viia, aga loomulikult Euroopa Liit on eh, loonud terve rea algatusi selleks, et liikmesriikidel oleks lihtsam kolmandate riikide kodanikke Euroopas integreerida, see tähendab loomulikult ka rahand-, rahanduslikku tuge on ette nähtud äh, rahastamine näiteks kuussada miljonit eurot äh, asüülivarjupaiga taotlemise ja integratsioonifondist. parlament on rõhutanud, kui oluline see on ja ka juriidiliste arutelude käigus olete rõhutanud, et vähemalt kakskümmend protsenti äh, varjupaiga integratsiooni ja rändefondist tuleb kulutada selleks otstarbeks ja kui seda ei tehta, siis tuleb aru anda Euroopa Liidu institutsioonidele. loomulikult eh, põhiülesanne ei ole lihtsalt raha välja jagada viimase kümne aasta jooksul oleme teinud jõupingutusi ka selleks, et eh, etendada tugevamat rolli just nimelt eh, liikmesriikide tegevuse koordineerimisel. kümme aastat tagasi võtsid liikmesriigid vastu integratsiooni peapõhimõtted, viis aastat tagasi Hispaania eesistumise ajal töötati välja ka suunised, et integratsiooni tõhustada. kuna see toimus Saragossas, siis on need tuntud Saragossa suuniste all siin raportis on väga palju materjali, kogu selle materjali, kogu selle info kohta ja peatükk neliteist, siin on ülevaade Euroopa Liidu statistikast andmetest. härra Guria tõi juba välja terve rea huvitavaid fakte seoses rändepoliitikaga OECD poolt, nüüd äh, toon välja mõningad Euroopa Liidu poolsed faktid. tööhõive määr kolmandate riikide kodanike osas on umbes viiskümmend protsenti. tööhõive määra eesmärk aastaks kaks tuhat kakskümmend on seitsekümmend protsenti. nii et äh, see on tegelikult saavutatav, kui me vastavaid jõupingutusi teeme hariduse osas. kolmandate riikide kodanike osas kaheksakümnel protsendil on väga madal haridusmäär vanuses kakskümmend viis kuni kolmkümmend neli. põhimõtteliselt siis põhiharidus, põhiharidusele vastav. ja nagu me juba kuulsime, siis hea hariduse saamine ei tähenda ainult seda, et äh, siis iseenesest see garanteerib edu ka tööturul. seitsekümmend neli protsenti seitsmekümne nelja protsendist äh, kolmandate riikide kodanikest oli äh, haridustasemele vastav töökoht võrreldes äh, koduriigi kodanikega, see määr oli üle kaheksakümne ja selliseid andmeid on siin raportis väga palju ja seda saab ära kasutada ülikoolides näiteks tudengite ja õppejõududega seda küsimust arutades nii et selle küsimusega tõhusalt tegelemine on oluline nende inimeste suhtes ja oluline ka Euroopa aja, majanduse suhtes. aastal kaks tuhat kolmteist oli äh, sisserändajate vaesusrisk kaks korda kõrgem kui kohalikel inimestel. ja siin raportis on ka selgitatud äh, kuidas äh, kolmandate riikide kodanikud puutuvad kokku diskrimineerimisega ja mis laadi see diskrimineerimine on, nii et siin on väga palju huvitavaid tulemusi ja, aga samas on ka lootust näiteks integratsiooni väljakutsed. kui sisserändajate osakaal on suurem, siis on nende lõimumine tavaliselt äh, edukam. siit raportist me näeme ka seda, et see lõimimine on väga pikaajaline protsess, aga tulemusi on võimalik saavutada Need äh, takistused, probleemid, mis on siin raportis ka välja toodud, need ei ole nii suure osatähtsusega. nii et ikkagi need, kes on juba kümme aastat siin elanud, äh, nad on päris edukalt äh, sulandunud, nad on aktiivsed äh, kohandikud. kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist juba üks kolmandik oli ühe, kümneaastase siinse elamise kas omandanud vastava riigi kodakondsuse. seitsekümmend äh, protsenti, vabandust, kaks kolmandikku, et ligi seitsekümmend protsenti, nii et see on väga suur määr tõepoolest, eriti nendes riikides, kus see ei ole kohustuslik. me soovime loomulikult jätkata rändeküsimuste alal integratsiooni äh, ka töötamist ja väga hea meel on näha, et äh, sellised äh, faktid on kokku kogutud, selline tõsine andmebaas on olemas, nii et tänaksin tõesti OECD-d tehtud töö eest, me oleme teinud suurepärast koostööd äh, rändeküsimuste alal, ka ebaseadusliku rände alal. nii et me arutame seda küsimust pidevalt OECD partneritega, nii et suur tänu koostöö eest! suur tänu selle ettekande eest! meie aeg on paraku piiratud, aga mul on kolm sõnasoovijat nimekirjas, palun, Anna Gomes. This... Uh, suur tänu selle raporti eest, tõesti muljetavaldavad andmed ja ma tõesti loodan, et te koputate selle materjaliga Euroopa Nõukogu liikmetele korralikult vastu pead, sellepärast et ähm, need arutelud Euroopa Nõukogus on üle igasuguse piiri just, mis puudutab komisjoni ettepanekut rändekava alal, nii et see raamat tuleb lugeda eest, taha ja tagant ette läbi põhjalikult läbi töötada. ja ma loodan, et lõpuks saadakse aru, et pannakse piir sellele tragöödiale mitte ainult Vahemeres, aga ka mujal. see on ainus võimalus, kuidas panna piir inimkaubitsemisele. ja ainus viis, kuidas seda teha, on tagada, et oleksid legaalsed teed siia tulemiseks sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et paljud äh, liikmesriigid on äh, negatiivselt reageerinud, me peame loomulikult oma ühiskondades ka äh, seda küsimust arutama, kardetakse sisserändajaid. aga nii, nagu siit raamatust näeme, meil on neid tegelikult vaja meil on neid vaja väga erinevatel põhjustel, esiteks majandusliku tõhususe tagant, tagamiseks ja nad on meile Euroopas vajalikud ja tähtsad, et me oleksime konkurentsivõimelised, et toimuks areng ja et tasakaalustada ka sotsiaalsed garantiid. kaks tuhat kaheksa, kui oli suur majandus- ja finantskriis Portugalis vähenes sisserändajate arv dramaatiliselt kümme korda. ja suurenes väljarändajate arv. Nende kärpete ja kärpemeetmete tulemusena, mille Troika meile peale surus. sama oli olukord paljudes teistes Euroopa riikides ja ma loodan, et teie järgmises raportis, äh, palun siin komisjoni ja OECD peasekretäri, et järgmine raport kajastaks kärpemeetmete mõju ajude väljavoolu ja sisserännu vähenemise osas, eriti just Lõuna-Euroopa riikides, sellepärast et äh, me oleme kaotanud väga palju kõrgelt kvalifitseeritud äh, noori inimesi. ja näiteks sellistes riikides nagu Portugal tuleb minna ajas tagasi viiskümmend aastat. viiskümmend aastat tagasi oli meil selline väljarändemäär, nagu on meil praegu, üle kolmesaja tuhande portugallase lahkus kodumaalt. ja härra peasekretär, jah, te juhtisite tähelepanu olulisele tulemusele, et inimesed tunnevad, et nad on tõrjutud. eriti tunnetavad seda sisserändajate lapsed üks viiest. see on väga suur arv tegelikult. ja väga paljud liikmesriigid ei saa sellest aru, et ähm, see poliitika, mida praegu rakendatakse, see toetab sotsiaalset tõrjutust. see on kõik kärpemeetmete tulemus, eriti Lõuna-Euroopas, aga mitte ainult ja selle tulemusena suureneb välisvõitlejate arv aitäh, ma palun teid, et te peaks kinni kaheminutisest kõneaja piirist, vastasel juhul me ei jõua kõigile sõna anda. Birgit Sippel järgmisena, palun. Really, really want... suur tänu. kõigepealt sooviksin tänada selle raporti nende andmete eest, sellepärast et äh, jah, loomulikult väga palju sellest, mida me kuulsime, ei ole meile uudiseks, aga sageli arutelude käigus meil puuduvad konkreetsed andmed selleks, et tõestada, milline olukord tegelikult on. ja kahjuks peab tunnistama, et meie liikmesriikides on sageli selline oluga, olukord, et kui vanemad on vaesed, on ka lapsed vaesed, kui vanematel on madal haridustase, kvalifikatsioon, on lastel sama madal kvalifikatsioon, nii et selline on see olukord paraku paljudes liikmesriikides ja kahjuks liikmesriigid selle teemaga tõsiselt ei tegele. samas on tõsi ka see, et sisserändajate laste puhul on see olukord eriti tõsine ja veelgi hullem kui kohalikel see on vastuvõtmatu humaansest aspektist, majanduslikust seisukohast. ja kui me räägime just nimelt sisserändajate lastest, siis paraku tuleb tõdeda, et pidev diskrimineerimine mitmes valdkonnas soodustab radikaliseerumist. loomulikult sisserändajate lapsed tunnevad, et neid diskrimineeritakse, nad tunnetavad seda rohkem kui nende vanemad. vanemad teavad, et nad on siin maal võõrad, nad peavad kohanema, nad peavad lõimuma, aga lapsed on siin sündinud, nad tunnevad, et nad on osa sellest riigist, nad on selle riigi kodanikud, aga ikka ja jälle ei ol-, näevad nad, et see päriselt tõele ei vasta, neid koheldakse ikkagi teistmoodi, et nad on teistsugused seetõttu mul on tõesti väga hea meel, et see info niimoodi siin kaante vahel koos on. ja ma tõesti loodan, et see mõjutab sisserändajate olukorda, aga samas loomulikult me peame väga palju tööd tegema oma kodanike, oma lastega aga jah, ma olen nõus, et mis puudutab sisserändajaid ja nende lapsi, siis nende puhul on olukord veelgi hullem, aitäh. suur tänu. ja järgmisena madam Delafay. suur tänu, räägin kiiresti. sooviksin siiski teid tänada teie uurimuse läbiviimise eest, mis ähm, kõlab väga hästi kokku meie möödunud nädalal toimunud istungitega, kus ähm, räägiti illegaalse migratsiooni Ehm, ehm, majandusmõjudest ning ehm, seal oli näha seda, et riigides, kus, mis oskavad eh, immigrante vastu võtta, neid ära kasutada, on sellest eh, majandusele suur kasu. ning eh, kui nüüd vaatame migratsiooni küsimusi, siis Ehm, oli huvitav näha ka seda, kas peab, kuidas toimivad riigid, kes kulutavad raha põhiliselt piirikontrollile ja teised, kes tegelevad muude küsimustega. igatahes lähenemine on teistsugune, kuid äh, Ehm, igatahes on see väga huvitav, see on huvitav kõigi Euroopa kodanike jaoks, ka nende jaoks, kes just saabusid ja nende jaoks, kes ehm, on siin juba kaua olnud. järgmisena saab sõna proua Lauristin. suur tänu. sooviksin tõesti tänada OECD selle eh, töö eest olen integratsiooni küsimustega tegelenud seitsmekümne seitsmendast aastast peale oleme oodanud ja igatsenud sellist ähm, suurt võrdluslikku tööd. minu jaoks äh, on puudu äh, ülevaade integratsioonipoliitikatest erinevatest riikidest. kui te vaatate, millised on erinevused riikide vahel, siis äh, väga paljusid ähm, nähtusid oleks võimalik selgitada võrreldes integratsioonipoliitikaid nii et see võiks olla siis järgmine samm, vaadata tausta, vaadata erinevaid äh, integratsioonistrateegiaid või nende puudumist. on oluline ka aru saada sellest, milline on tõeline multidimensionaalne ülevaade nagu näiteks inimarengu indeks võib-olla oleks võimalik saada integratsiooniindeks teie käest. mina olen er-, Eestist pärit, oleme ise äh, välja töötanud integratsiooniindekse, see puudutab kodakondsust, keeleoskust, tööturul osalemist, seal võiks muudki olla. kui tekib selline standardiseeritud indeks riikide vahel, poliitikate vahel, siis äh, oleks see väga praktiline nõukogu ja kõigi teiste jaoks, sest see on suurepärane vahend võitlemaks stereotüüpide vahel vastu. kui teil on, kui sellised andmed on olemas, selline võrdlusmoment on olemas, suur tänu. ja järgmisena saab sõna proua Ling suur tänu, ka mina soovin tänada kõnelejaid selle ettekande eest, jah, see on tõepoolest väga kasulik. ränd jah, tõepoolest, mul oleks väga vaja sellist dokumenti ka oma töös ja mul on väga hea meel näha, et täna te sellise dokumendi tõepoolest meile ka esitasite. siin seisame silmitsi konkreetsete faktidega ja me peame välja minema lõpuks sellest hädaolukorra poliitikast, sellepärast et see rändefenomen on strukturaalne fenomen ja seda kinnitavad ka faktid. me peame vastama konkreetsetele küsimustele konkreetsete vastustega. me peame töötama välja ühise visiooni seda ka integratsioonipoliitikas. me peame töötama välja konkreetsed projektid, võtma endale konkreetsed vastutused ja minu meelest on see dokument väga heaks aluseks selleks, et me äh, saaksime äh, ühendada ja jagada neid häid praktikaid, mida juba kodanikuühiskonnas väga laialt kasutatakse, aga neid ei väärtustata piisavalt me peame kõik need äh, projektid, head praktikad kokku panema ja looma sellise ühtse süsteemi, nii et me saaksime tõhusamalt töötada. integratsioonipoliitika peab ise olema integreeritud, koordineeritud. see annab meile võimaluse mõelda ka ühiselt selle üle, milline võiks olla see pikaajaline integratsioonipoliitika vastavalt nendele andmetele, mida te täna meile esitasite. me peame siin äh, vaatama suuremat pilti, olema ambitsioonikamad. me peame lähtuma äh, piirkondadest, territooriumitest. kõik liikmesriigid peavad öö, äh, siduma selle oma riikliku poliitikaga, see peaks olema ühtne eesmärk. nii et jah, olen nõus eelkõnelejatega, liikmesriigid peavad neid andmeid arvesse võtma selleks, et ajakohastama ja kohandama omaenda poliitikaid seoses rände ja integratsiooniga, aitäh! suur tänu, härra Gurija, võib-olla sooviksite vastata? suur tänu kõigi kommentaaride eest see, mis puudutab koostööd, siis eh, kõnelejal kadus mikrofon, kõnelejal kadus mikrofon ja seega ei kuule me teda enam. see kõik on eh, järk-järguline geomeetriline areng. teeme koos head tööd, saame tulemusi, nii et eh, suur tänu teile Anna Gomes ütleb, et eh, peaksime eh, sellega vastu pead virutama nõukogu liikmetele. mina ütleks, kasutan pisut eh, leebemaid meetodeid, anname neile sellest uuringust koopiad. ning anname nende töötajatele koopiad, anname neile ka, anname neile ka mälupulgad, et ei peaks liialt mm, puid maha raiuma selle nimel anname ka juhtidele seda, selle töö G kahekümne juhtidele saadame. Euroopa riikide ja OECD riikide juhtidele ning aseministritele, peadirektoritele, et probleem on selles, et äh, tuleb äh, aru saada, ma arvan, et kõik on äh, praegu, kõik tunnevad ennast, tunnevad suurt jahmatust, tunnevad, on rabatud sellest, kui tohutu suure nähtusega on tegemist, kui kohutavalt suurte arvudega on tegemist nii et ähm, see ei üllata mind sugugi, et äh, ülemkogu kohtumine muutus lõpuks vägagi teravaks. see puudutab äh, midagi enamat kui lihtsalt seda, kas teie immigratsioonipoliitika on hea või mitte, asi puudutab institutsioone ning valmisolekut, kui nüüd Liibüa on äh, lagunemas, Süüria on lagunemas, miljonid inimesed üritavad piire ületada. see ei ole töö pärast immigreerumine. Need inimesed lihtsalt ei tule kuskile, et vaikselt vaadata, kuidas ülikooli või kooli minna, vaid nad kardavad oma elude pärast. see on pisut teistsugune fenomen, aga jah, sooviksin öelda küll, et Nende viimaste dramaatiliste kuudeni on meie andmed olnud väga selged. positiivne majandus, maksutulemus. meie ühiskondades on äh, see maksumaks, äh, ühiskonnal on immigratsioon kasulik, maksumaksjale ei ole see kulukas. Laslo Aaduriga olime juba esimesed arvud esitanud, öelnud, et see on, sellel on maksuliselt äh, positiivsed äh, tulemused. kui aga tekivad äh, töötusprobleemid ja sellega käivad kaasas massilised migratsioonivood, sellel on maksunduses samuti tagajärjed. seda ei, ma ei välista, kuid migratsioon on osutunud majandusele kasulikuks. teiseks, ühiskonna vananemine see on ainus võimalus majandustel edasi kasvada, tootlikkus kasvab ning äh, on võimalik äh, loota majandusele mingisugust äh, tulevikku loota. nii et hästi halda, hallatud migratsioonipoliitika saab luua, tuua kaasa toimivama, parema ühiskonna, kui küsimus on aga selles, kui hea tasemega on integratsioon Anna Komšik. nüüd ähm, teine küsimus. ma näen, et härra Niedermüller üritab mulle öelda, et ma pisut kiiremini teeks. üks viiest on palju ja üks kolmest, äh, seda on veelgi rohkem raske on, on rääkida üks-ühest, äh, kuid äh, numbrid on, arvud on igatahes väga väljakutsuvad. see ei ole seotud kärpepoliitikaga. kahtlen, kas see on otsene seos äh, ähm, kärpepoliitikatega. Äh, kärbe, kärped muidugi vähendavad eelarvet, kuid samas tuleb ka eelarvet paremini ära kasutada. proua Sippel, faktid, faktid, faktid, faktid oleme sellest äh, juba rääkinud, sellest intuitiivselt, oleme sellest rääkinud võimalikult heade kavatsustega, kuid faktid on olulised, see aitavad meil fokusseeruda ning aitavad ka eelarvamuslikke arutelusid, ideoloogilisi arutelusid ära hoida, isegi kliimamuutuste juures äh, on neid, kes eitavad, et selline asi olemas on. ja siis öeldakse, et äh, teadlus näitab, mis toimub sest nemad vaatavad, mis toimub, nad mõõdavad. kuid äh, andmed aitavad meil organiseeru-, organiseeritumat, äh, tõhusamat arutelu pidada. Anna Gomes ütleb, et kõik sõltub riikidest. jah, aga eh, nemad on just need, kes selle sõnumi edasi saadavad eh, saame neile, neile anda poliitilist kaitset oma tegevuse läbiviimiseks. Äh, proua Talon või mis see nimi oligi nüüd? Talon Bonfoy. immigratsioon on kõigile kasulik, küsimus on nüüd selles, investeeringud piiridesse või äh, integre-, investeeringud integratsiooni. esimene on üsnagi kasutu, kokkuvõttes immigrandid ikka leiavad äh, õige tee. mina olen mehhiklane. ma räägin teile seega äh, kui asjatundja. minu kodumaalt on üritanud sajad tuhanded migreeruda Ameerika Ühendriikidesse praegusel hetkel Ameerika Ühendriikides on Ladina-Ameerika päritolu elanikke rohkem kui äh, Aafrika päritolu elanikke. seitsekümmend protsenti neist on äh, mehhiklased, kakskümmend seitse miljonit mehhiklast Ameerika Ühendriikides. seega saan teie küsimusest väga hästi aru, kuid äh, küsimus on seda nüüd Donald Trumpi äh, viimastel päevadel, siis kui ta rääkis migratsioonist, siis äh, eh, tundub, äh, on selline tunne, et, äh, et nagu rünnatakse. Eh, ei ole hirm nii-öelda jagamise, hirm on jagada kõigile sama suur koogitükk. kuidas oleks võimalik seda äh, paljude vahel seda ühte koogitükki jagada, mina saan siis ainult palju väiksema tüki. see ei ole nii, küsimus on selles, kuidas integreerida immigrandid, et majandust suurendada, et ta oleks suurem, võimsam, olulisem. selles on küsimus ja sellepärast ongi oskused, pädevused nii olulised pädevuste, oskuste suurendamine. see ei puuduta ainult haridust. Har-, haridus, kutseharidus, jätkuv koolitus, elukestev koolitus, see on midagi enamat kui koolis või ülikoolis käia. selleks on vaja koordineerida institutsioonide, ametiühingute, töötajate tegevust samuti ka ettevõtteid, ettede ja valitsuse tegemist. proua Lauristin. nüüd see integratsioonipoliitika, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite, mitmedimensiooniline lähenemine on väga oluline, integratsiooniindeks, me ei ürita mingisuguseid pingeridasid koostada. proua Kienge ja proua Kiengile ütlen, et ma olen täiesti nõus sellega, mis te ütlesite, et jah, liikmesriigid peavad kõigepealt aru saama, siis arutama ja lõpuks otsuse langetama. jah, ilmselgelt on see nii. ja meie kõik, kõik meie peame selles arutelus osalema, sellepärast et meie oleme need, kes peavad eeskogu, eeskuju näitama. aga me alustame sellega see on alles algus. jah, arutelud võivad minna tuliseks, aga vähemalt selle info põhjal, mis siin raamatu kaante vahel on, saame vähemalt alustada tööga. suur tänu, vabandust, et pean selle väga huvitava arutelu lõpetama. oleme, meil on aega väga vähe ning meil on veel täna õhtul muidki asju arutada, seega sooviksin teid südamest tänada selle eest, et te siia tulite meiega juttu ajama. suur tänu teie toetuse eest ja suur tänu teie töö eest. Our next point. meie järgmine päevakorrapunkt on Euroopa äh, andmekaitse inspektori aruanne aasta kaks tuhat neliteist kohta ja mul on väga hea meel tervitada siin Euroopa andmekaitse inspektorit härra Giovanni Butarellit, kes tutvustab meile siis äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruannet. siin äh, raport äh, Äh, on omamoodi äh, üleminekuraport äh, uute struktuuride vahel ja tahaksin tänada härra Brutarillit selle eest, et te olete valmis siin libekomisjonis esinema. tahaksin teid tänada ka selle töö eest, mida teie meeskond on teinud ja kõigepealt annaksin siis sissejuhatuseks sõna teile ja seejärel alustame arutelu. niisiis, palun lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni liikmed täna äh, lõpeb äh, üleminek meie institutsiooni jaoks ja mul on tõesti väga hea meel täna jälle siin olla, selleks et tutvustada teile nüüd siis äh, Euroopa Andmekaitse Inspektori kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aastaaruannet. ja me liigume praegu järjepidevuse suunas oma ja üritame tegutseda palju aktiivsemalt keskendume just nimelt äh, suurtele probleemidele, mis digitaalse Euroopa ees seisavad. Äh, kui mind ametisse nimetati, siis te esitasite küsimuse nii mulle kui ka minu asetäitjatele, te kutsusite meid tegutsema üles globaalsel areenil ja äh, tulema välja praktiliste lahenduste ning konkreetsete soovitustega ja seda ähm, me siis oleme üritanud ka teha, meil on praktilisi kogemusi nii riiklikul kui Euroopa tasandil sõltumatu järelevalveorganina ja me tõesti paluksime, et te kasutaksite meie oskusteadmisi lahenduste leidmisel praktilistele probleemidele. ma tahaksin teile kinnitada, et Euroopa Liit peab andmekaitse küsimustes kõnelema ühe häälega ja me peame looma tugevaid sildu ka oma teispool Atlandi ookeani asuvate partneritega ja tahaksin nüüd äh, keskenduda mõningatele äh, delikaatsematele teemadele, broneeringu info näiteks. Äh, nõukogule on juba antud ülesanne sellel aastal selle teema üle läbirääkimisi pidada sellel teemal on esitatud parlamendis sadu muudatusettepanekuid ja ma mõistan härra Köökhoppi äh, ees äh, seisvaid äh, probleeme, ta peab tõesti leidma üksmeele siin parlamendis, aga meie andmekaitse inspektori büroos äh, tunneme muret rohkem sellepärast, et sellest ajast saadik, kui te jaanuaris meid viimati kutsusite siia seda teemat arutama, siis need tõendid, mis äh, äh, Äh, meil on selleks, et äh, näidata, et broneeringu info on vajalik, et need andmed tõesti on olemas. Teie olete seadusandjad ning teie saate aru, et äh, poliitika on võimaliku kunst ning minu ülesanne on, on anda teile objektiivset ja ausat nõu no, Äh, selle kohta, millised on erinevate poliitikate tagajärjed, mõnikord on need tagajärjed tõesti üksikisiku õiguste jaoks üsnagi tõsised tänasel pressikonverentsil ma ütlesin just, et Euroopa Liidu andmekaitse peaks olema heade uudiste lugu. Äh, kaks tuhat neliteist võib-olla on, äh, läheb ajalukku kui omamoodi äh, otsustava tähtsusega aasta andmekaitse jaoks, sellepärast et andmekaitsest on saanud mitte lihtsalt õigusteoreetiline küsimus, vaid tegelikkus. meie jaoks oli aasta kaks tuhat neliteist ebakindel aasta, see oli üleminekuaasta, meie mandaati pikendati, meil oli probleeme ametisse nimetamise menetlusega ja nõnda edasi. aga nagu te nüüd sellest raportist näete, mis teie sekretariaadile on eralda, eh, kättesaadavaks tehtud ja täna on siin saalis olemas ka kahes erinevas keeles, siis me oleme suutnud siiski oma toimimisstandardeid säilitada. Euroopa Kohus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Äh, langetas jällegi ühe otsustava tähtsusega otsuse, mis puudutab järelevalve seaduslikke piire ja eriti andmete säilitamist ja andmete töötlemist äriotstarbel. Äh, kõnelen Google'i juhtumist, mis puudutab nõndanimetatud õigust olla unustatud. Euroopa Parlament toetas üldise andmekaitsemääruse läbi muudetud, läbi vaadatud teksti ning minu institutsioonil äh, Äh, on hea meel selle üle, et me saime abistada raportööri ja variraportööri selle raporti koostamise protsessis kui nüüd analüüsida, mida me möödunud aastal tegime, siis me võime öelda, et Euroopa Liidu poliitikakujundajad on aru saanud, et pärast neid paljastusi, mis jälgimistegevust puudutavad, on meil endiselt vaja paika panna reeglid andmevoogude vahel, mida Euroopa Liit vahetab oma üleilmsete partneritega ja juunis möödunud aastal avaldasime arvamuse strateegilistest suunistest justiits- ja siseasjadesse ja kasutasime just ähm, ähm, nimelt, üritasime siis õppida äh, minevikust ähm, ja pakkusime välja, äh, välja töötada siis ka sektoripõhised suunised selle kohta, kuidas andmekaitse põhimõtteid saab poliitikasse paremini integreerida ja meil on pidevad kontaktid Euroopa Komisjoniga ja üritame seda tööd siis ühiselt ka teha nagu te teate, neli kuud tagasi avast-, avaldasime strateegia järjepidevuse ja muutuste teemal, tegemist on äh, tugeva kavaga, mis tugineb Wojciech Javrovski ja minu enda kogemustele äh, äh, riiklikul tasandil järelevalvet teot-, teostajatena, sellele, kuidas teha koostööd partneritega, arvestades töörühma kakskümmend üheksa Äh, niisiis äh, meie põhitöö äh, on selles, et me vaatame, kuidas Euroopa Liidu organid isikuandmetega ümber käivad, kuidas nad kasutavad oma personali Euroopa kodanike, alltöövõtjate isikuandmeid ja me tegelesime siis neljakümne nelja kontrolliga kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kontrollisime siis süviti seda, kuidas andmeid töödeldakse Äh, kes, äh, me lahendasime ka sada kümmet kaebust, mõned neist puudutasid väga tõsiseid asju ja korraldasime ka visiite ja inspektsioone Eh, sealhulgas ka parlamenti, nõukogusse ja komisjoni ja täpsemalt pöörasime erilist tähelepanu just nimelt ja andme, teadlikkuse tõstmisele, et üritasime edendada andmekaitsekultuuri just eh, institutsioonide personali hulgas, andsime neile suuniseid näiteks andmete edastamise osas ja sellistes delikaatsetes küsimustes nagu huvide konflikt ja lõime möödunud aastal ka labori, kus me hindame siis uute tehnoloogiate eh, mõju inimese eraelu puutumatusele, näiteks mobiil, igasugused mobiilsed seadmed ja nõnda edasi ja vaatasime ka, kuidas eh, Euroopa Liidu ja meie partnerite veebilehed andmekaitsereeglitest kinni peavad. nii et, et me oleme tõesti üritanud aktiivsemalt poliitikuid nõustada eh, ja lisaks kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raportile on meil ka neli nelikümmend kuus arvamust ja kommentaari olulistes küsimustes ja oleme avaldanud ka selliseid e-, e-, eeldokumente. üks nendest puudutab näiteks ähm, konkurentsi, tarbijakaitset ja andmekaitset digitaalses majanduses Äh, poliitiliste tööriistade vahend äh, finantspoliitika kujundajatele oleme samuti avaldanud, oleme aidanud kaasa artikkel kakskümmend üheksa töörühmale teatud küsimustes, küsimustes, mis puudutavad näiteks legitiimseid huve, äh, isikuandmete töötlemist, jälgimistegevust ja nõnda edasi Eh, oleme eh, eh, loonud ka internetis eraelu puutumatuse kaitsevõrgustiku möödunud aastal. tegemist on siis uue töörühmaga, mis ühendab liikmesriikide andmekaitseid, inspektoreid, tarkvaraarendajaid, majandusharude esindajaid ja nõnda edasi ja tahame siis tõesti sellise koostöö läbi äh, Äh, kaasata insenere äh, rohkem just nimelt nende eraelu äh, kaitsemehhanismide sisestamiseks ka siis internetikeskkonnas. andmekaitse vallas on meil ikkagi väga suured ootused selles osas, mida siis Euroopa eelseisvatel kuudel ette peaks võtma. E, eile Ehm, tegime kindlaks, et sada üheksa riiki on sellised, kus tõesti on olemas eraelu puutumatust puudutavad seadused ja tegelikult Euroopa riigid on nende hulgas vähemuses näiteks eh, me vaatasime, kuidas on olukord Jaapanis, Brasiilias, Indias, eh, kõikides riikides eh, koostatakse uusi seadusi ja vaadatakse just nimelt Euroopa suunas. meil on käinud Maroko, Singapuri, Bermuda delegatsioonid igalt poolt selleks, et mitteametlikult arutada just nimelt andmekaitse küsimusi, nad ootavad neid otsuseid, mida Euroopa tasandil langetatakse. niisiis praegu on käimas andmekaitsereform, toimuvad eh, eh, triloogid ja me osaleme siis ka selles protsessis ja me tahame tõesti eh, hoolitseda selle eest, et kõik mõistaksid, millised on nende uute seaduste tagajärjed. me ei saa lubada vigu tegemist on reformiga, mis puudutab meie kodanike järgmist põlvkonda, äh, milleeniumi järgset põlvkonda, nii-öelda Z-põlvkonda. Need on need inimesed, kes on sündinud siis viimase äh, viieteistkümne aasta jooksul, kes on teadnud ainult internetiajastut ja puuteekraane ning eh, kõige edukamad sellest põlvkonnast ei kasuta tehnoloogiat, vaid nad hakkavad seda tehnoloogiat ka ise programmeerima, nii et, et see reform peab olema õige. reform kestab eh, vähemalt kakskümmend aastat ning eh, jah, seega me peame tõesti tegema ainult selliseid reforme, mis tagavad inimeste väärikuse ja panevad selle väärikuse inimese kesksele kohale ja e, sellel kuul hiljem tahame näidata, kuidas oleme valmis teid aitama ja avaldame ka seisukohadokumendi e, mille avaldame mobiilirakendusena, mille võite oma tahvelarvutitele ja nutitelefonidele laadida. see on kasutussõbra, kasutajasõbralik, e, kasulik läbirääkimismeeskondadele ja ka teistele, kellele pakuvad need reformid huvi. tegemist ei ole mingi vastuolulise alternatiivse tekstiga Äh, tegemist on siis tõesti ekspertide poolt koostatud tekstiga, mis võimaldab teil teha õigeid valitusi, nii et, et artikkel artikkel haaval äh, vaatame seal erinevaid äh, andmekaitsemääruse versioone, parlamendi nõukogu teksti ja anname siis omapoolset nõu, mis meie arvates on mõistlik, millega on võimalik saavutada paremaid tulemusi me tahaksime reforme äh, läbi viia niimoodi, et need ei lahjendaks äh, olemasolevaid kaitsemeelmeid, me tahaksime nad pigem tõhusamaks muuta järgmise paarikümne aasta jooksul ning me tahame, et meil oleks tõesti paindlik tulevikku suunatud süsteem, äh, mis on suunatud just nimelt VKE-dele, me tahame vältida bürokraatlikke menetlusi ise, iseäranis see, mis puudutab koostööd sõltumatute andmekaitseasutuste vahel meie toetame sellist ühtse kontakti, kontaktpunkti mehhanismi, aga me peame hoolitsema ka lähimusmehhanismide eest. nii et, et lihtsad seadused on tõhusamad seadused ning äh, vaatame ka äh, uutele tehnoloogiatele meie üha enam andmepõhises ühiskonnas. massiline andmete kogumine on reaalsus Äh, äh, see on seotud suurte, suurandmetega, nende analüüsiga, inimeste tegevuse jälgimisega internetis, sotsiaalmeediaga ja nõnda edasi ning sellest kõigest peab tulema tohutuid hüvesid tervishoius, transpordis, selle, see kõik peab suurendama tõhusust. aga me peame siin edendama ka andmekaitse põhimõtteid ja eraelu puutumatuse põhimõtteid, sest need on osa, lahutamatu osa Euroopa Liidu esmasest õigusest niisiis me vaatame viise, kuidas hõlmata neid uusi tehnoloogiaid niimoodi, et need ei seaks ohtu inimeste põhiõigusi. niisiis me sooviksime, et te pööraksite rohkem tähelepanu nende tehnoloogiate eetilistele aspektidele, mida need tehnoloogiad tähendavad inimväärikusele ja inimvabadusele. ja see ongi hea põhjus, miks lisaks sellele tänasele aastaaruandele äh, me avaldasime ka seisukohadokumendi, kus kõiki neid teemasid käsitleme ja me tahame reguleerijale, ettevõtetel, disaineritel, inimestel endal äh, läbipaistvalt reageerida nendele väljakutsetele, mis meie ees seisavad. lugupeetud komisjoni liikmed, lõpetuseks tahaksin avaldada tunnustust oma eelkäijale Peeter Hustingsile. Äh, Peeter äh, inspireeris meie institutsiooni peaaegu üksteist aastat ta äh, viis meie organisatsiooni küps, küpsele tasemele. Euroopa Liit äh, omab nüüd ainulaadset võimalust äh, näidata, et ta on globaalne liider selles valdkonnas ja muuta positiivses suunas tavakodanike elu ja tuginedes meie kogemustele, mis Peteri juhtimisel koge-, kokku koguti, olen valmis teid selles abistama. nii et, et tahaksin teid tänada tähelepanu eest ning lugupeetud esimees, annaksin teile üle ka selle raporti sümboolse koopia ja oma personali nimel tahaksin teid tänada. aitäh, härra Butarelli, aitäh selle ettekande eest Äh, härra Putereli aeg on piiratud, ta peab umbes poole tunni pärast lahkuma ja seetõttu ma palun, et te tõesti teeksite lühidalt, et ei räägiks väga pikalt, viis inimest on sõna soovinud ja härra Pooni, teie olete esimene. aitäh, aitäh selle ettekande eest ja aitäh selle aasta aruande eest. ma arvan, et tegemist on tõesti hea ajaga kõnelda uutest väljakutsetest, seda äh, Neid tuleks mõista kui ühiseid väljakutseid meie libekomisjonile, parlamendile ja ka teie ametkonnale. kõigepealt, mida te arvate ja kuidas te saate nõuannet meid toetada ja nõustada kolmepoolsete läbirääkimiste käigus. me oleme broneeringu info osas alustanud kolmepoolseid läbirääkimisi ja ma arvan, et teie teadmised oleksid väga olulised Äh, ja näiteks, kas me saaksime mõningaid lahendusi lihtsustada ja kuidas neid ellu rakendada äh, minu teine küsimus on seotud teie panusega. ma loodan, et see panus on väga oluline ja, ja räägin teie panusest nõndanimetatud rakenduskavva, äh, mis on äärmiselt oluline andmekaitsemääruse ellurakendamisel. ma arvan, et me ei äh, lõpeta seda tööd veel sellel aastal, me peame äh, alustama tööd tõesti kõigi sidusrühmadega ja peaksime toetama ka partnereid liikmesriikides. Äh, kas ka teie näete seda oma eesmärgina ning kuidas teie ja teie ametkond saaks anda oma panuse sellesse rakenduskava ja Äh, saaks tõesti äh, levitada teadmisi eraelu puutumatusest ja andmekaitsest. Äh, minu kolmas küsimus on seotud uute nähtustega, sellepärast et me alustame arutelusid digitaalsest ühisturust Euroopas ja ma saan aru, et me mõistame, et me seisame silmitsi täiesti uute väljakutsetega, mis on seotud asjade, internetiga e, e-tervisega, robootikaga. niisiis, milline on teie panus sellesse töösse? ja eh, nüüd minu viimane küsimus, ma tõesti eh, ei taha kõnelda liiga pikalt. mida te arvate sellest, et meil on vaja e-eraelu puutumatuse direktiivi? see peaks olema ju oluline täiendus üldisele andmekaitsemäärusele, aitäh. aitäh. härra Koero, teil on sõna, Koeljo. aitäh härra Putarelli, ma ei hakka kommenteerima seda raportit, mille me just saime. Eh, mul ei ole veel olnud aega seda põhjalikult lugeda, aga eh, meil on jäänud tõesti väga hea mulje sellest tööst, mida andmekaitse inspektor on teinud me jagame täielikult seda, mida te ütlesite oma eelkäija aadressil, tema oli väga hea andmekaitseinspektor ja ma loodan, et ka teist saab suurepärane andmekaitseinspektor ja järgmisel aastal meil on juba võimalik analüüsida teie esimest raportit, teie meeskonna tööraportit. minu kolleeg Puuni juba esitas teile terve rea küsimusi, mina tahaksin teada, mida teie arvate sellest tööst, mida nõukogus ja parlamendis tehakse eh, nii andmekaitse direktiivi kui määruse osas. tahaksin teie kommentaare kolmes valdkonnas. kõigepealt, mida te arvate eh, läbirääkimiste tulemustest siiamaani. kas me oleme õigel teel või te leiate, et me riskeerime et meid ähvardab äh, oht äh, andmekaitsestandardeid langetada. Te ütlesite oma sõnavõtus, äh, et te sooviksite, et andmekaitse oleks võimalikult kõrgel tasandil. kas te arvate, et see on võimalik? teine küsimus puudutab menetlust. nagu te teate, parlament on algusest peale soovinud paketti võeti määrus ja direktiiv koos. ja meie jaoks ei olnud sugugi äh, ootamatu, äh, kui me saime aru, et äh, nõukogu on rohkem valmis tegelema määrusega kui direktiiviga ning mina kardan, et me seisame jällegi sellise, sellise, silmitsi sellise olukorraga, inimesed ütlevad, et mitte ajakavast maha jääda Äh, peaksime need kaks asja, määruse ja direktiivi eraldama ja nende üle läbirääkimisi pidama eraldi. Äh, see tähendab, et kiirem kokkulepe määruse osas kui direktiivi osas, mida te sellest arvate ning minu kolmas viimane küsimus Te rääkisite äh, uutest vahenditest ja ma ei saanud teist päris hästi aru. kas te rääkisite sellest, et see mobiilirakendus Äh, kus me saame nõu äh, artikkel artikli põhjal, kas see on meile abiks kolmepoolsete läbirääkimiste ajal või rääkisite millestki muust? aitäh, järgmisena proua Sippel, aitäh! Äh, kõigepealt tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kuna meil äh, Äh, pidevalt digitaalses vallas toimuvad arengud, äh, on meil vaja rohkem ja kõrgemaid kaitsestandardeid just nimelt andmekaitse vallas, me peame paremini kaitsma isikuandmeid ja inimeste eraelu puutumatust. ja tahaksin viidata ühele lausele teie pressiteatest, kus te ütles, et et äh, praegune andmekaitse direktiiv ütleb, et tehnoloogia teenib inimest ja mitte vastupidi ja mina olen sellega täiesti nõus aga mul on mõnikord mulje, et tegelikult äh, need praegused arutelud, kui me räägime digitaalsetest turgudest, võivad just minna vastupidises suunas. sellepärast, et me räägime võimalustest turgude jaoks, ettevõtete jaoks, aga me ei räägi sellest, millised positiivsed tagajärjed sellel on töötajatele, kodanikele äh, äh, ja nende rollile ja veel üks asi, milles on vaja infot, poliitikud ja paljud kodanikud usuvad hetkel, et eh, ei ole oluline, et kõik teavad kõike minu kohta, ega mul midagi varjata ei ole, aga mida rohkem andmeid kogutakse ja inimesed peaksid aru saama, et asi ei ole ainult andmete kogumines, vaid ka nende andmete analüüsimises ja nende põhjal profiilide koostamises mulle tundub, et inimesed alahindavad seda, mis võib ühel päeval juhtuda ja mida me täna juba kogeme. kogu see andmete kogumine ja analüüsimine toob kaasa tagajärgi, need tagajärjed võivad olla positiivsed, jah, ma võin saada mõne hea pakkumus, pakkumise, aga see tähendab ka seda, et need andmed võivad mind mõjutada negatiivselt, näiteks minu kindlustus läheb rohkem maksma või et mulle ei anta laenu, sellepärast et analüüside põhjal leitakse, et ma olen halb klient ja mind võib-olla hoopis jäetakse mingite teenuste puhul üldse kõrvale ja seetõttu see andmekaitse ongi väga oluline. just täna lugesin uudist selle kohta, eh, et võib-olla paabel ei olegi väga tore asi. Eh, siiamaani arvatakse, et inimesed on eh, siis, PayPal on siiski kõige parem vahend, kõige turvalisem vahend internetimakseteks aga kui seda kasutatakse, inimene annab ära oma, oma nime, aadressi, foto ja nõnda edasi ja selle infoga on võimalik teha ükskõik mida. ning ainus hetk, ainult võimalus on lihtsalt loobuda PayPali kasutamisest Eh, jah, mõnes mõttes mulle see meeldib, võib-olla on tõesti parem raamat osta raamatukauplusest kui internetist, aga niimoodi asjad ei peaks käima, käima siiski. kõrged andmekaitsestandardid on eh, praegu olulisemad kui kunagi varem ja ma loodan, et mida iganes teie saate teha selle tagamiseks, eh, Te meid tõesti toetate ja me tõesti loodame, et meil on andmekaitsepakett, mis tõesti vastab kõigile nendele kriteeriumitele. aitäh, Birgit! härra Albrecht, palun. aitäh. mina ei hakkaks kordama seda, mida kolm eelkõnelejat äh,, härra Booni, härra Kolju ja proua Zippel juba ütlesid äh,. mind huvitavad teie vastused just nimelt nendele küsimustele. Need on meie jaoks olulised küsimused äh,. väga oluline on kuulda teie arvamust äh, Äh, nende arutelude kohta, mis on käimas määruse teksti üle. Äh, mind tõesti huvitab, mida teie äh, arvate väidetest, et mõlemad tekstid, parlamendi ja nõukogu seisukoht, võivad takistada innovatsiooni ja majanduskasvu. mina tahaksin kuulda teie arvamust selle kohta kas te jagate seda seisukohta, et äh, on vastuolu ühelt poolt isikuandmete kaitse ja isikuandmete töötlemise võimaluse vahel innovatsiooni huvides? või te näete, et need kaks asja ei välista teineteist ja toetavad teineteist vastastikku? Äh, selline on meie enamuse seisukoht ja ka liikmesriikides arvati siiamaani niimoodi Äh, vähemalt seni, kuni me neid reforme plaanisime ja ma arvan, et me peaksime selle arutelu juurde tagasi tulema. mulle tundub, et me oleme esialgsetest aruteludest natuke liiga palju kõrvale kaldunud ja nüüd äh, on üha rohkem neid inimesi, kes ütlevad, et et on võimalik kas üks või teine, aga mõlemad koos pole võimalik ja kuidas neid kahte asja ka tehniliselt ühendada, selle kohta tahaksin ka rohkem kuulda teie käest ja teiseks mind huvitab ka see, kuidas te hindate praegust arutelu eh, isikuandmete kasutuse proportsionaalsuse kohta, just nimelt nende kasutuse kohta julgeoleku valdkonnas. nagu te teate, me liikmesriikides äh, Äh, äh, ikkagi arutame, kas tuleks säilitada kõigi isikute telekommunikatsioonisideme kohta andmed, äh, samuti broneeringu info. ma tean, et andmekaitse inspektor on koostanud arvamuse selle kohta ja tahaksin teada, mida te hetkel arvate nendest aruteludest, mis antud teemadel käimas on ning kuidas me saame siis äh, saavutada suuremat proportsionaalsust kooskõlas sellega, mida Euroopa Kohus möödunud aastal ütles. kas teil on meile mingeid äh, soovitusi anda, äh, tuginedes oma analüüsidele, mida te pärast kohtuotsust olete teinud? aitäh ja Anna Komes, palun. aitäh, äh, härra Butarelli. mina tahaksin teilt küsida kas te olete jälginud äh, viimaseid arenguid äh, läbirääkimistes Euroopa Liidu ja USA vahel andmekaitse teemal? Äh, pidades silmanes neid muutusi, mida USA tahab sisse viia, näiteks kohtulik hüvitus Euroopa kodanikele juhul, kui nende Äh, andmeid on kuritarvitatud või eraelu puutumatust rikutud. ja tahaksin teada ka, kas andmekaitse inspektorilt on nõu küsitud äh, Teesa lepingu kohta, millega üle komisjon praegu läbirääkimisi peab mida rohkem ma kuulen selle TESA kokkuleppe sisust, seda rohkem seal räägitakse dereguleerimisest teenuste valdkonnas ja see on ju paraku valdkond, kus üha rohkem andmeid on vaja. ning eh, tõesti tahaksin teada, mida teie sellest kõigest arvate ja lõpetuseks minu küsimus. Teie ülesandeks on ka järelevalve otsuste jõustamise üle ja suhtlemine liikmesriikide vastavate ametkondadega. kuidas äh, te seda rolli olete täitnud? Äh, mulle teeb eriti muret minu enda koduriik, meie äh, riiklik andmekaitse inspektor koostab suurepäraseid raporteid juhib tähelepanu tõesti paljudele probleemidele äh, seadustes või ka tavades. Äh, meie äh, andmekaitsekomisjon koostas väga kriitilise raporti, milles kinnitatakse, et jah, maksustamisküsimuses meil on selline vippnimekiri ja tänu meie riiklikule andmekaitsekomisjonile tuli avalikuks ka see, et tuhanded inimesed Äh, kes äh, äh, kes tegelikult pole Maksuametiga üldse seotud, omavad juurdepääsu maksuandjate, maksumaksjate isiklike andmete juurde. ja tegelikult mitte midagi pole suurt muutunud. ja see, kuidas käitutakse, on vastuolus meie riikliku andmekaitseasutuse seisukohtadega mida teie teete selleks, et toetada äh, neid äh, andmekaitse inspektoreid äh, liikmesriikides, aitäh! Thank you, Mr Lauristin, Marju, please. ja proua Lauristin, palun. suur tänu, härra Butarelli, selle ettekande eest loomulikult minu jaoks, nagu isegi aru saate, olid eesmärgid aastaks kaks tuhat viisteist ja sealt edasi ja loomulikult eh, meie raportöörid ja variraportöörid olid sellest eh, vahendist väga huvitatud, mille te välja pakute, sest meil tõesti kolmepoolsed läbirääkimised käivad. et see vahend, kuidas eh, tekstiga tööd teha, ma arvan, see jääb natukene isegi hiljaks ja mulle valmistas hämmingut see, et Te, meie ei kuulu just sinna Z-põlvkonda, te ütlesite, et tuleb vastav mobiilirakendus, aga kuna meie selle Z-põlvkonna liikmed ei ole, siis meil võib sellega veidikene raskusi tulla, nii et me sooviks mingit sellist äh, vahendit, äh, mis meile paremini sobiks, selline praktiline küsimus. aga nüüd teine asi, mis puudutab määrust ja kõik need asjad, mida te välja töötate äh, seoses uute väljakutsetega, suured andmed äh, ja nii edasi, suured andmemahud. aga kas selles määruses ei ole midagi puudu? näiteks jagatud vaat-, vastutus äh, just mis puudutab kontrolli ja, ja neid pilvi kas te kujutate ette, et näiteks suurte andmemahtude puhul on äh, selline öö, äh, nõusolek öö, äh, kohe olemas, et siin me jah, ma saan aru, et te olete meist mõne sammu ees, aga kuidas te vaatate meie määruse teksti ja teie, kes te selles valdkonnas töötate, et kas teie seisukohalt on siin suur lõhe või ei ole mingit lõhet ja kuidas te saate meil aidata see lõhe ühetada? ja kolmas küsimus puudutab seda kommunikatsiooni ja koolitust, Selda raporti osa. jah, siin on väga palju koolitust ette nähtud ekspertidele, aga kui me nüüd vaatame seda asja tarbija vaatenurgast, võrdleme nooremat ja vanemat põlvkonda, siis kas teil on kavas välja töötada ka mingi üldine lähenemine, näiteks mis puudutab koolide õppekavasid, sellepärast et äh, te ütlete jah, et see on liikmesriikide pädevuses, aga liikmesriikidel on väga erinevad seisukohad just, mis puudutab seda digitaalvaldkonda, sest kõikide liikmesriikide lastel, kas neil on võrdsed võimalused, võrdsed oskused, et nii-öelda selline digitaalne kultuur omandada ja välja töötada, aitäh! aitäh ja nüüd äh, annan sõna teile, härra Butarelli, et vastata ja kommenteerida. suur tänu nende äärmiselt huvitavate küsimuste eest ja loomulikult mulle meeldiks väga jääda siia paariks päevaks ja teiega seda küsimust arutama. aga hea meelega võtan vastu jällegi kutse siia tulla. arutan, alustan härra Booni küsimusest äh, jah, loomulikult me peame täna olema triloogis oluline partner, mitte siis, kui see on liiga hilja, me oleme sõltumatud. me ei ole otsesed äh, kolmepoolsete läbirääkimiste partnerid, aga me oleme nii seadusandja kui ka komisjoni peamised nõuandjad ehk siis probleemi lahendajad ja mitte probleemi otsijad ja etteruttavalt vastates juba teistele küsimustele. mul on kakskümmend kolm aastat töökogemust andmekaitse valdkonnas ja see loomulikult ei ole minu ideaalne olukord või ideaalne roll, nii et Äh, kui te paluksite mul praegu uue välja töötada, siis uue määrus või uue teksti välja töötada, siis ma teeksin seda veidi teisiti lähtuvalt oma kogemuselt, aga me peame jah arvestama olemasolevaid piiranguid ja loomulikult seadusandjal on õigus teha vigu sel samal lihtsal põhjusel, sellepärast et kõik vaatavad meie poole, otsides täiuslikku lahendust. loomulikult äh, me ootame oktoobris tulevat äh, nõukogu otsust direktiivi osas, samas äh, septembris äh, täiustame seda omapoolsete põhjenduspunktidega ja püüame direktiivi osas sama teha, peame ootama nõukogu teksti, enne kui saame tööga alustada, me alustasime märtsis aga tegelikult peame lõpliku teksti ära oota, pidime ootama ära lõpliku teksti, mis tuli juunis. nüüd rakenduskava. siin tuleb ka väga palju tööd ära teha. me loodame, et see vorm võetakse vastu ülemkogu kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal juulil vast teeb seda, aga võtab selle otsuse vastu, aga loomulikult see võtab aega, et äh, sellest teha kakskümmend kaheksa versiooni, et neid võrrelda ja nii edasi, et seda lõpuks hakata rakendama. nii et see võib-olla hakkab aset leidma alles järgmise aasta juunis-juulis. olulised otsused langetatakse ja loomulikult on ka üleminekufaas Euroopa Andmekaitseamet äh, peab siin veel oma tööd tegema seoses rakendusaktidega. ma arvan, et siin osad vastused tulevad ka nii-öelda pehmetest õigusaktidest, mis puudutab äh, soovitusi, suuniseid, need on piisavalt paindlikud selleks, et neid äh, saaks ka kohandada vastavalt olukorrale, et see andmekaitse ja kohandada neid ka Äh, jäigemate, võimsamate andmekaitseasutuste jaoks loomulikult äh, andmekaitseametiga hakkame tegema tihedat koostööd, et nad oleksid juba kohe esimesest päevast valmis tööd alustama ja me peame andma kolleegidele võimaluse aru saada, milline on see struktuur, kahepoolset koostööd tegema nõustama, aitama, assisteerima, tegema ühiseid operatsioone. sellepärast, et see Andmekaitseamet ei saa tegeleda kõikide juhtumitega, nende võimekus on piiratud. ja artikkel kakskümmend üheksa töörühm, ka nendel on väga suur töökoormus ja nendel on nõuandev roll, see ka nii jääb tulevikus andmekaitseameti inimesed peaksid aga lisaks nõuandvale rollile, nende roll peaks veidi ka muutuma. siis te küsisite selle, nende väljakutsete kohta, kas need on täielikult uued. loomulikult äh, me tahame olla väga sõltumatu asutus äh, uue tehnoloogia osas me ei räägi ainult äh, eraelu puutumatusest andmekaitse puhul, vaid siin on väga palju teisi erinevaid aspekte digitaalsfääris. ja ja see IPAN-i võrgustiku ähm, algatus oli väga edukas, sarnaseid algatusi kavatseme tulevikus veel teisigi teha ja nagu öeldud, siis minu plaan igatahes on selline, et äh, septembris korraldada missioon Silicon Valley's, äh, mitte lihtsalt, et kohtuda hiiglastega, vaid et rääkida disainerite, arendajatega selleks, et mingeid väljakutseid ja probleeme juba eos ennetada, et Euroopa Liidu õigusaktid oleksid valmis selleks, oleksid tõhusad, võtaksid arvesse erinevaid prognoose ja perspektiive. ja mis puudutab eraelu puutumatuse direktiivi, siis see on väga lihtne, seda tuleb äh, kohandada reformi jaoks on praegu liiga hilja, seda tuleks teha kahes etapis. ma juhatasin töörühma, mis üheksakümne kuuendal aastal töötas välja esimese telekommunikatsiooni direktiivi ja me õppisime sealt, saime sealt oma õppetunnid kätte, nii et äh, nüüd oleme reformideks igati valmis. jah, ma saan aru, et koalitsioonirühm soovis viimasel hetkel veel muudatused sisse viia, võttes me tahame põhjalikult läbi mõelda, mis on valmis teha ja tahame direktiive asendataks eh, sätetega eh, sisemise määruse näol, et anda liikmesriikidele rohkem eh, mänguruumi. mis puudutab õigusraamistikku, siis ma arvan, et ta peab olema piisavalt tugev, et nendele tehnoloogiatele vastu pidada. see töö, mis ma olen siiani teinud, kas me oleme õigel teel, nii ei kui jaa. ma arvan, et siin on terve rida riske, et mis puudutavad legitiimset huvi ja nii edasi, me võime olla ka valel teel, see risk on alati olemas jah, kui me tahame turvameetmeid äh, õgvendada, natukene nii-öelda turvabarjääre alla lasta, siis äh, jätta rohkem ruumi mänguruumi, äh, siis jah, see võib ohustada teisest küljest julgeolekut. me peame ikkagi arvestama sellega, et äh, saaks tõhusalt kuritegevuse vastu võidelda. ja küsimus ei ole mitte selles, et kas me usaldame teid või mitte, aga asi on selles, et kõik äh, peavad aru saama, mida me täpselt teeme ja mida teie teete sellise tundliku küsimuse vallas ja mis puudutab nüüd seda paketti, siis ma olen täiesti veendunud, et äh, et nii see ka jääb, paketi kujul ta ka jääb ja su-, soovitaksin teil selle reformi ka paketina vastu võtta. proua Gomes, teie küsisite konkreetselt minu kohta, et kas äh, ma arvan, et me oleme õigel teel, ma ütleksin, et jah, aga me peame ikkagi tagama selle, et asjad jõustuksid õigel päeval äh, kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele, ametitele, mitte nii, nagu see oli aastal kaks tuhat neli, sellepärast et äh, vastasel juhul suhtlemine suuremahuliste andmebaaside vahel, nende järelevalve, näiteks teatavad komisjoni ülesanded, mis on andmebaasidega seotud ja liikmesriikidega, me ei saa koostööd teha, kui meil on erinevad reeglid nii et see on see, mida me peame tegema täna nii et ma loodan, et jah, ka teksti kujul äh, mingi informatsioon saab olema, nii et jah, ma saan aru, proua Lauristin, teie murest. Äh, ma arvan, et nii paberkandjal kui ka veebilehel äh, saab info üleval olema, aga jah, me tahtsime lihtsalt katsetada sellist mobiilirakenduse versiooni, et paari sekundiga Äh, saaks välja selgitada, kus on need nii-öelda ohukohad tekstis. ja proua Sippel, suur tänu teie kommentaari ja teie toetuse eest. lubage siinkohal tsiteerida Eurobaromeetri uuringut, mis tuli välja käesoleva aasta juunis. kakskümmend aastat pärast direktiivi jõustumist aastal üheksakümmend viis ainult väike osa, viisteist protsenti, tunneb, et nad kontrollivad täielikult seda, mis nende andmetega tehakse ja see on kakskümmend aastat pärast seda, kui direktiiv jõustus. ja mis puudutab isikuandmete paljastamist siis, siis äh, seitsekümmend üks protsenti inimestest leiab, et nad peavad, äh, neil on ainult võimalik valida vastusevariantid ei või jaa vahel internetikeskkonnas ja iga kümnes ütleb, et neil on piisavalt andmeid andmekaitse, andmekogumise andmekaitse kohta, ainult iga kümnes. nii et kui me nüüd ausalt räägime, siis äh, jah, see võib muret valmistada seadusandjatele, aga, aga meie tahame keskenduda jah, sellele, mis on halvad, halvasti. suured suurandmelised mahud, nende andmete kaitse. paljud ütlevad, et andmekaitse takistab innovatsiooni majanduskasvu ma ei ole sellega päris nõus, äh, sellepärast et innovatsioon ja majanduskasv äh, saab leida aset ainult siis, kui me garanteerime eraelu puutumatuse nüüd, mis puudutab nelikümmend kolm A järelevalvet ja eraelu puutumatuse määruse artikkel viiskümmend üks et just eile toimus väga oluline õpituba, mis puudutas Euroopa Liidu ja USA suhteid. et äh, meil on siiski ka edasiminekut märgata on toimunud arenguid TTIP osas põhiõiguste üle me läbirääkimisi ei pea, andmekaitsereform peab jääma ikkagi keskmeks. ja meie roll äh, on ka järjest parem, me oleme praeguse andmekaitsekultuuri arenguga äh, rahul, aga ikkagi me oleme alles suure tee alguses äh, nii et järelevalve ja andmekaitse on ikkagi meie peamine ülesanne. proua Lauristin ja nüüd ma ka lõpetan oma sõnavõttu. et mis puudutab ühtset äh, vastutust ja kontrolli, siis äh, eelmisel aastal äh, võtsime vastu otsuse ka nii-öelda pilve, andmete pilves hoidmise osas, et kes mille eest vastutab, sellepärast et et väga paljud ikkagi ei pea oluliseks seda, kes me oleme, aga igal juhul tehakse äri meie kõige intiimsemate ja eraelu puudutavate andmetega, isegi kui ei äh, peeta oluliseks, kes me oleme. nii et igal juhul kinnitan, et äh, teeme koostööd ja jätkame koostööd, aitäh! suur tänu teie sõnavõtu eest, et meid täna seal pärastlõunal külastasite, aitäh! Our next item on the agenda ja nüüd järgmine äh, päevakorrapunkt puudutab Prantsuse jälgimisseadust, nagu te teate, võeti äh, vastu, on vastuvõtmisel Prantsusmaa uus jälgimisseadus ning selle sisu üle pöörati tähelepanu meie eh, komisjonis, kuna selle katus Euroopa õigusloomega, eh, Euroopa õigusega on küsimärgi alla sattunud, eriti sooviks arutada, soovitakse arutada mm, luureteenistuste poolset jälgimist eh, ja andmekogumist ja kodanike õiguste eest kõrvalevaatamine komisjon kui Euroopa, Euroopa eh, lepete eh, täitmise esimene jälgija eh, saadab siia praegu Francisco Francesco Morillo, kes esitab meile komisjoni seisukoha selle uuest, sellest uuest seadusest. suur tänu teile, esimees ma äh, esitan siin komisjoni seisukohti, äh, mida, millest, nagu te teate, äh, olen, on siin esinenud volinikud Timmermann ja Jurova, kuid praegusel hetkel siis mina tulin rääkima prantsuse jäl-, jälgimisseadust. kõigepealt räägin ma, nüüd hakkan rääkima prantsuse keeles, kuna tegemist on prantsuse seadusega suur tänu teile, lugupeetud daamid ja härrad, selle eest, et te meid siia kutsusite esindama Euroopa Komisjoni. ma sooviksin teile kinnitada, et me võtsime teie kirja arvesse e, mille saatsite härra Timmermansi proua Jurovale ja teistele ning samuti ka äh, võtsime arvesse teie kirjalikku küsimust, mille saatsite paar nädalat tagasi, millele härra Timmermans ka vastas. see tähendab siis seda, et võtame täielikult arvesse teie komisjoni muret selle küsimuse pärast. järgmiseks sooviksin öelda, et mul on hea meel teie ees siin olla sest äh, sõltumata tehnilistest õiguslikest menetluslikest küsimustes, garantiidest kinnipidamises, äh, võtame me Euroopa institutsioonides väga tõsiselt äh, võimalikust sekkumisküsimust Prantsusmaal. ma rõhutan sõna võimalik, sest see selles osas me ei ole lõplikku otsust langetanud kui te lubate, siis sooviksin kõigepealt öelda, et eh, nii parlament kui komisjon teavad, milline on Prantsusmaa õiguslik olukord, menetluslik olukord seoses selle seadusega, mille on vastu võtnud Prantsusmaa parlamendi kaks koda neljandal juunil. kuid eh, peaksime siiski asjadest õigesti aru saama me ei sekku Prantsusmaa põhiseaduslikesse küsimuste, seadus äh, võeti vastu, kuid ta veel ei kehti, ta ei ole veel välja kuulutatud, sest esitati edasikaebus äh, äh, saja Prantsuse saadiku poolt Prantsusmaa ülemkohtusse see esimest korda äh, ajaloos, kui ma ei eksi, Prantsuse Vabariigi ajaloos Prantsuse Vabariigi president otsustas toetada neid parlamendiliikmeid, kes äh, selle seaduse edasi kaebasid ülemkohtusse. see viib mind minu esimese konstateeringu juurde mis eh, on pisut institutsionaalse iseloomuga, et praegu teisel juulil peaksime ootama ära, et Prantsusmaa eh, ülemkohus oma arvamuse välja ütleks. see tähendab seda, et me õigusriigis kehtivat õiguskorda respekteerime. ning eh, ma ei oota, et see vastu oleks tingimata meid rahuldav, vaid äh, leiame, et on väga oluline sellist praegust menetlusvormi äh, respekteerida, sest äh, äh, sest ülemkohus on see, kes kontrollib, et põhiseadusega vastuollu ei mindaks. me oleme teadlikud sellest vastuvõetavast seadusest, oleme teadlikud sellest, mida andmekaitse ekspert on öelnud teame ka proportsionaalsusküsimusest, kuid äh, eelkõige ootame ära nende arvamuse, kes on Prantsuse põhiseaduse esmased kaitsjad. kuid lubage mul ühte asja rõhutada, me oleme kõik olukorrast teadlikud. kahekümne kolmandal juunil Äh, vastas teile asepresident Timmermans teie kirjalikule küsimusele N. ning äh, ning küsiti parlamendiliikmete, parlamendiliikmete poolt tõstatatud küsimus äh, Mm, tõstis esile väga paljud õiguslikud võimalikud probleemid. kuid vastavalt äh, standardtavadele ei pea komisjon äh, sobivaks kommenteerida liikmesriigi äh, õigus, õigussüsteemi või seadusi, enne kui kõrge, kõrgem õigust, instants ei ole oma Eh, ei ole oma lõplikku arvamust öelnud. Eh, ning eh, see on ka minu ametlik seisukoht, mida pean siin toetama. ainus asi seega, mida võin teile öelda, on see, et loomulikult me jälgime tähelepanelikult Prantsusmaal toimuvat ja oleme veendunud, et see Äh, küsi-, et see teema tõstatab väga olulisi probleeme esile, mis puudutavad julgeolekut, oleme veendunud, et võttes arvesse traagilisi sündmusi Euroopas viimasel ajal, on meil vaja äh, garanteerida võimalikku, kõiki olemasolevaid vahendeid äh, selleks, et kodanike julgeolekut tagada, samas tuleb aga täielikult põhiõigusi kaitsta, see on meie selge poliitiline seisukoht, see on ka kirja pandud Euroopa julgeoleku eh, agendas, mida te kõik väga hästi tunnete. ma lõpetaksin siin. nagu prantsuse keeles öeldakse, kõige hullem pole veel möödas. aga kõigepealt tuleb meil siiski lasta rääkida Prantsusmaa ülemkohtul. Thank you very much for your eh, suur aitäh selle sissejuhatuse eest ja nüüd annan võimaluse eh, saadikutel eh, sõna võtta ja proua Kriisbeck, te olete esimene, palun. aitäh, härra esimees aitäh, äh, härra Fonseca Moriole selle ettekande eest. Äh, jah, te äh, väga diplomaatiliselt ja juriidiliselt sellele asjale lähenesite. jah, te tõesti kirjeldasite seda seaduseelnõu, mille suhtes mõned Euroopa Parlamendi saadikud on esitanud küsimused. jah Äh, tollal äh, oli tegemist veel seaduseelnõuga, aga lõplikult võeti see siis vastu nüüd kahekümne neljandal juunil. aga seadus ei ole veel välja kuulutatud, äh, sellepärast et on pöördutud põhiseadusliku järelevalve kohtusse. niisiis et jah, parlamendisaadikud ja riigijuht on niimoodi otsustanud ja võib-olla äh, veel komisjoni ametlik äh, vastus meie küsimusele, küsimusele, mis äh, mille kohta lisaksin siiski hetke pärast ka mõned üksikasjad, see küsimus puudutas tegelikult ühenduse õigust, seda, kas liikmesriikides vastuvõtvad, võetavad seadused on kooskõlas ühenduse õigustega ja meie põhiväärtustega ja kui te ei saanud sellele küsimusele vastata, sellepärast et seadus on saadetud põhiseaduse järelevalve kohtule, siis siiski tahaksime kuulda teie analüüsi. Te, see vastus küsimusele, mille me komisjonile esitasime, sai vastuse asepresidendilt Timmermansilt, te tsiteerisite seda vastust, aga ma ei saa aru, kas ma kuulsin tsitaati päris täpselt Äh, siin äh, vastuses räägiti äh, sellest, et saab tõstatada vaid olulisi juriidilisi küsimusi. ma ei tea, kas põhiline vastus, põhivastus on pandud ootele, nii et, et me tahaksime siiski teada, kas see Prantsuse seadus on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega. meil on siin üsna palju, keda see teema huvitab. mulle tundub, et oleks pakiline ja hädavajalik, et meil oleks selline õiguslik raamistik, mida saaks kasutada Äh, selleks, et ähm, teha lõpp sellele läbipaistmatusele, mis äh, ümbritseb äh, luuretalituste tegevust, näiteks nii, nagu nad praegu minu kodumaal tegutsevad. niisiis tahaksin öelda, et ma ei ole idealist ja ma ei ole julgeolekuteenistuste vastane, ma olen hariduselt jurist ja ma tean, et jah, on olemas raamistik Äh, ja ma tean, et äh, luureorganisatsioonid äh, ei tegutse ka ebaseaduslikult. aga oleks tõesti hädavajalik, kui minu kodumaal Prantsusmaal meil oleks selline juri, selge juriidiline raamistik ja see oleks kohandatud ka meie aja nõudlustele, uute tehnoloogiate arengutele Eh, neli lühikest eh, küsimust või muret. Eh, kõigepealt see tasakaal põhiõiguste vahel ja julgeoleku vahel, mm, nagu see demokraatlikes riikides peaks olema. Prantsuse seaduse tekstis jääb sellest kõvasti puudust ja see tekitab sügavat muret, sellepärast et traditsiooniliselt ja põhiseaduslikult on kohus kohtun-, kohus kohtunik, äh, see, kelle sõltumatus on tunnistatud, tagab isi-, individuaalsed vabadused, kohtunikku selles tekstis ei mainita, siin antakse teatud volitused riigijuhile äh, aga äh, teda ei kohustata mingit järelevalvet tegema niisiis, ja ta võib seda mitte teha, kui asi on pakiline. teine asi eh,, tahaksin teada, kas eh, see on kooskõlas aluslepingute artikliga kaks eh, näit- ja te, veel üks asi, ma loodan, et kolleegid räägivad ka sellest, kui kaua andmeid võib hoida ja see massiivne andmete kogumine on veel mitmeid äh, muid küsimusi, aga esimees annab mulle märku, et ma peaksin lõpetama. Äh, niisiis, et kui põhiseaduse kui järelevalvekohus on äh, juba oma otsuse langetanud, ehk ma siis tulen nende küsimuste juurde tagasi, aitäh. ma tõesti vabandan, ütleb esimees, aga ma pean paluma, et te, te räägiksite lühima, lühemalt, sellepärast et muidu jääme siia keskööni ja see ei ole meie eesmärk. proua Intvelt, teie olete järgmine jah, aitäh, esimees. ma pean ütlema, et mind eriti ei veena see argument, mida me komisjonilt kuulame. komisjon ütleb, et me ei avalda arvamust liikmesriigi seaduste kohta enne, kui nad on jõustunud. kui härra Orban rääkis surmanuhtluse kasutusele võtmisest, siis komisjon Äh, reageeris väga kiiresti, kuigi selleteemalist seaduseelnõugi veel ei olnud. me räägime eelarvetest ja Euroopa poolaastast, siis komisjon avaldab arvamust eelarvete osas, enne kui parlamendid on need kinnitanud, nii et, et ma tõesti ei lepi selle argumendiga, et komisjon ei saa praegu midagi öelda, kuna seadus pole veel jõustunud Te ütlesite, et äh, Euroopa Komisjon ei väljenda oma arvamust ähm, selle üle, kas liikmesriikide seadused on kooskõlas liikmesriikide põhiseadusega, aga me ei palugi komisjonil seda teha. me palume, et komisjon ütleks, kas see seadus on kooskõlas mitte Prantsusmaa põhiseadusega, vaid Euroopa aluslepingutega ja põhiõiguste hartaga ning selles osas komisjonil ometigi arvamus on, see seadus on nüüd ju vastu võetud ja võib väga äh, Äh, väga jah, praegu kui põhiseaduse kohus kontrollib seda, aga seadus on vastu võtnud, et mis takistab äh, teid oma arvamust avaldada. Te ei ole mingi poliitiline eunuhh, teil on oma õigusosakond äh, ja meil ole, komisjonil on õigus tegutseda, see on teie kohustus lepingute järgi. Te ütlesite, et et on vaja tasakaalu põhiõiguste ja julgeoleku vahel. ei põhiõigused on põhiõigused. Äh, nende osas ei tehta mingeid järeleandmisi äh, me rääkisime samadest asjadest, kui jutuks oli luure keskagentuuri poolne piinamise kasutamine Äh, te ütlesite, et tuleb läbirääkimisi pidada, tuleb natukene järgi anda, noh, lubada natuke piinata, et meil oleks natuke rohkem julgeolekut. ei, selliste asjade üle läbirääkimisi ei peelda. Ähm, äh, piinamine on keelatud, selle üle ei äh, arutata, täpselt samuti sõnavabadus ja, ja eraelu puutumatus niisiis julgeolekumeetmed tuleb rakendada selliseid, mis on kooskõlas põhiõigustega ja Äh, härra Fonseca, äh, ma esitan äh, samasugused küsimused, mida Holland, Hollandi sead-, Hollandi valitsuse poolt välja pakutud seaduse kohta. see seadus võimaldab siis salatalitustel jälgida meie suhtlust internetis ilma igasuguste piiranguteta senikaua, kui nad ütlevad ausõna, me teeme seda heal põhjusel. see on see menetlus lühidalt kokkuvõttes Äh, aga selle, selle teemaga hakkan teid ka ilmselt kimbutama ja ma soovin, et Euroopa Komisjon äh, äh, teeks, vaataks tõesti, kas need seadused on kooskõlas Euroopa õigusega, sest me kõik teame, et ega need seadused kuhugi ei kao, enne kui Luksemburgi kohus on oma arvamuse öelnud ja Luksemburgi kohus teeb seda regulaarselt, nii et, et ilme, selle asemel, et seda seadust lihtsalt ära oodata, võiks komisjon oma tööd teha, nii nagu ta teeb seda konkurentsipoliitika vallas, riigiabi vallas, äh, siis te tormate kohe kohale, miks te seda põhiõiguste vallas ei tee? Äh, proua Jolie järgmisena, palun. aitäh, esimees. ka mina olen pettunud, et ma ei kuulnud komisjoni arvamust ma arvan, et äh, see põhiseadusliku järelevalve kohtu poole pöördumine, mille president äh, välja kuulutas, oli viis, äh, kuidas lihtsalt vältida seda kriitikat, mida tema arvel muidu oleks tehtud. ja jah, selline asi on tavatu nagu te teate, põhiseadusliku järelevalve kohtusse pöördumine ei puuduta tegelikult seda seaduse teksti Eh, see puudutab eh, konkreetseid sätteid, millele saadikud tähelepanu juhtisid. Eh, niisiis jällegi mul on ka küsimus, mis puudutab selle seaduse kooskõla aluslepingutega. julgeolek on selle seaduse puhul ainult üheks eesmärgiks. selle seaduse eesmärgiks on ka kuritegevuse ennetamine ja äh, majandus, äh, Prantsusmaa majandushuvide kaitse. niisiis, tegemist on seadusega, mis võimaldab massilist jälgimist, võimaldab äh, kasutada erinevaid algoritme ning me oleme seda seadust arutades avastanud, et selline massiline jälgimine Äh, on toimunud juba aastast kaks tuhat seitse ning äh, see puudutab äh, kogu sidet Prantsusmaa ja välismaa vahel. niisiis lihtsalt salvestatakse kogu, kogu side, kommunikatsioon, need tähtajad, mida te rõhutasite, on äärmiselt olulised ja, ja see tähtajad hakkavad kehtima alles siis, kui neid salvestatud andmeid ka kasutatakse. Äh, nii et, et tegemist on tõesti väga tõsise rikkumisega põhiõiguste ja kodanikuvabaduste vastu ja ma tõesti loodan, et Euroopa Komisjon seda ka ütleb. aitäh. Äh, proua Rüdelung järgmisena, palun, aitäh. niisiis ka mina eh, nagu kolleegidki Prantsusmaalt eh, olen väga tähelepanelikult uurinud selle tea-, seaduse teksti ja selle teksti arengut ja neid muudatusettepanekuid, mis tekstile esitati nii eh, Rahvusassamblees kui Senatis. ja ma leian, et parlamendisaadikute valimine kes valitakse siis äh, rahva poolt. Äh, ja kui need saadikud võtavad enamusega vastu sea-, sellise seaduse, Äh, seaduse, mida toetavad nii parempoolsed kui ka vasakpoolsed, äh, siis peaks võib-olla demokraatiat natuke rohkem austama. Äh, teiseks, põhiseadusliku järelevalve kohus tõesti tegeleb selle seadusega ja president pöördus nende poole ja mina suhtuksin sellele positiivselt me peame ära ootama, mida põhiseadusliku järelevalve kohus ütleb ja Sofi Infeld võib ju nõuda, et kohus nõuab selle teksti tühistamist või tagasivõtmist või, või mõned punktid seal tühiseks kuulutada ja Prantsusmaa põhiseadusliku järelevalve kohus on meie vabaduste ja õiguste tagaja, nii et, et minu meelest on suurepärane uudis, et pöörduti põhiseadusliku järelevalve kohtu poole. nüüd nagu proua Kriisbeck ütles, mina tahaksin et me uuriksime olukorda kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis Äh, kas äh, nendes äh, riikides on ka ju teisi selliseid seadusi ja meil oleks kuidas see komisjon on kokku pandud, kes selliste asjadega tegeleb, meil on Prantsusmaal on, meil oleks vaja komisjoni, kes uuriks neid alg-, algoritme ja nõnda edasi, nii et, et mulle näib, et jah, eh, eh, loomulikult inimesed on mures ja mulle tundub, et meil on esmakordselt eh, tõesti selline seadus, kus üritatakse leida tasa, tasakaalu julgeoleku ja kontrolli vahel, nii et, et oodakem siiski ära põhiseadusliku järelevalve kohtu otsus, aga vaadakem ka, mis toimub kõigis teistes liikmesriikides, et panna paika selline süsteem, mis tõesti kaitseb kodanikuvabadusi kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides aitäh. Birgit Sippel järgmisena, palun. Äh, aitäh, ka mina äh, räägin nüüd saksa keeles, ütleb kõneleja. kõigepealt demokraatlikult valitud parlament äh, võib samuti langetada otsuseid, mis lähevad vastu põhiseadusega või Euroopa aluslepingutega äh, ja seetõttu on täiesti sobiv, et selliseid seadusi kontrollitakse. Äh, teiseks tasakaal julgeoleku ja põhiõiguste vahel Eh, selle arutelu ar-, alguses, eh, mida me juba pikka aega oleme pidanud, eh, mõtlesin ma jah, see on võimalik, aga nüüd see arutelu on kuhugi kadunud. mulle on jäänud muine, et eesmärk pühitseb abinõud ja kui äh, äh, see tõesti julgeolekut suurendab, äh, siis noh, las on nii ja siis me peame leppima põhiõiguste piiramisega. ei, sellega ma ei ole nõus, nagu Sofi Infeld ütles, põhiõigused on põhiõigused ja me peame midagi ka ütlema põhimõtteliselt menetluse osta. jah, kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal juunil võeti ametlikult see seadis vastu, kuigi seda nüüd kontrollitakse, aga arutelud selle seaduse üle Äh, algasid, ei alanud tegelikult juunis, vaid juba palju varem ja ma arvan, et me oleksime, me ole, peaksime äh, mõtlema äh, järele, et kui leiavad aset sellised murettekitavad sündmused, kui me nendest kuuleme, siis kas me vähemalt mitteametlikult ei peaks varem sekkuma, et lihtsalt sellist energia ja aja raiskamist vältida, kui, kui arutatakse tõesti mingit seadust, mida me kardame Eh, kui me kardame, et seadus läheb eh, vales suunas, et kui me laseme sellisel seadusel eh, läbi minna ja alles siis hakkame tõdema, oh jah, ei näe, ei lähegi, midagi on täiesti valesti. ja siis peame jälle kõike otsast peale alustama. nii et, et ma arvan, et me oleksime pidanud juba varem vaatama, kuidas asjad lähevad Eh, ja igasugused kuulujutud, eh, oletused ja nõnda edasi, mis, eh, mis kõik muret te, tekitavad. jah, me peaks tõesti kontrollima, kas salateenistustel on tõesti võimalik valimatult ja kontrollimatult andmeid koguda, inimeste ja organisatsioonide järele nuhkida ja ei ole mitte mingisugust läbipaistvust ja kontrolli mina leian, et äh, meil tõesti on praegu kartuseks põhjuks äh, ja äh, mulle tundub, et komisjon ei ole süvenenud just detailidesse, ei ole detailide kohta arvamust avaldanud Äh, aga nagu Sofi Infeld ütles, äh, meil on praegu juba valmis tekst olemas ja täiesti diplomaatiliselt saaks praegu öelda, äh, jah, see seadus võiks muretsemiseks põhjust anda või mitte anda ähm, jah, seda isegi siis, kui seda seadust võib-olla veel muudetakse. aitäh, Anna Koomes, palun. mul on jah, ma toetan seda, mida ütles Birgit Sippel, kes on meie fraktsiooni koordinaator ja ma olen tõesti mures. ma olen mures ja ma ei ole nõus äh, selle argumendiga, et jah, äh, tegemist on demokraatliku praktikaga Äh, ma olen näinud, kuidas demokraatlikud institutsioonid on tegelikult võtnud vastu väga perversseid ja vastuolulisi seadusi inimõiguste küsimustes ja julgeoleku küsimustes. ja ma viitan siin mm, Ameerika Kongressi poolt kehtestatud meetmetele, sest kongress on ju demokraatlik institutsioon, aga Äh, mis puudutab neid äh, salalende või äh, muud, no see, see, jah, seda kõike tegi demokraatlik institutsioon, aga ikkagi. ja me peame pöörama tähelepanu suurtele vigadele, aga meil, meie mm, Äh, tihtipeale teeme selle rumaluse, et ei pööra asjadele tähelepanu. Äh, äh, näiteks kui ma vaatan minu enda poliitilisest perekonnast, sotsiaaldemokraatide perekonnast pärit valitsuse samme Euro-, valitsuste samme Euroopas niisiis ma tahaksin lihtsalt öelda, et ma loodaksin, et Prantsuse põhiseadusliku järelevalve kohus teeb, mida ta tegema peab, aga me ei saa lihtsalt äh, äh, mitte midagi öelda ja äh, vaadata, kuidas äh, reeglitest väga tõsiselt kõrvale kaldutakse, see ei anna ka julgeoleku vallas soovitud tulemusi äh,, rääkimata siis inimõigustest. jah äh, kahjuks äh, on tegemist tõesti asjaga, mis mulle väga muret valmistab ja mulle tõesti ei meeldi äh, see, mis äh, toimub, mulle ei meeldi see, millest räägib Prantsusmaa peaminister tsivilisatsioonide šokist ja nõnda edasi, ma olen mures ja ma pean sellel teemal sõna võtma. kui Äh, ja ma arvan, et meie kohustus on rääkida võimalikult varakult, kui me näeme, et äh, tahetakse toime panna suuri vigu, eriti kui seda teevad minu poliitilisse perekonda kuulujad. proua Intvelt, kas teil on üks veel üks lühike märkus? aitäh, esimees, et andsite mulle veel kord võimaluse sõna võtta. kaks lühikest märkus kõigepealt meie kolleeg ütles, et me peaksime austama demokraatlikult langetatud liikmesriikide parlamentide otsuseid loomulikult, aga ka liikmesriikide parlament seob Euroopa õigus, täpselt nagu Euroopa Parlamendigi saadikud ei saa, ka nemad teha mida iganes tahavad ja minu teine märkus ja loodetavasti saate irooniast aru, on üks Prantsuse linn, mida see seadus samuti hõlmab ja mida me järgmisel nädalal külastame. võib-olla äh, keegi võiks meile kinnitada või et meid sealt pealt ei kuulata. aitäh, härra Fonseca Morillo. nüüd on või on siiski veel üks küsimus või lühike kommentaar, aga tõesti lühikene, palun. Äh, ma tahaksin täpsustada Äh, sa ilmselt oled lugenud seda seaduse teksti ja te näete, et parlamendisaadikud on sealt välja jäetud. ajakirjanikud, äh, kas ma loen ette kogu nimekirja, keda need meetmed ei hõlma? Äh, advokaadid, ajakirjanikud, kohtunikud, parlamendisaadikud, niisiis tahaksin teid Strasbourgi osas rahustada. What she has not integrated ta ei ole aru saanud sellest, et kui need inimesed, arstid, parlamendiliikmed, advokaadid, arstid, nad räägivad välismaal, et kõik see, mida nad ütlevad, see mm, jääb alles ja see on üks suuri valesid, mis selle kohta öeldud on parlamendis. ja nüüd härra Fonseca, suur tänu teile. ma arvan, et võin rääkida lühidalt ma ütlesin teile alguses, et mul on hea meel siin olla, sest see tähendab seda, et me räägime väga olulisest tõsisest asjast ning arutelu lõpus ütlen ma sedasama ning äh, oluline on see, et meie seisukohad võivad äh, erinevad olla, oluline on aga see, et me sellest räägiksime ning äh, sooviksin veel paarile küsimusele vastata, jah, tõepoolest komisjon tunnistab et see eh, seadus eh, võib tekitada olulisi õiguslikke küsimusi. teiseks, meil on konkreetne roll Euroopa õiguse kaitsel ning praegusel hetkel ei saa me rääkida ametlikult. proua Intvelt, kui komisjon Euroopa see poolaasta raames sõna võtab, siis õig-, Tupac annab õigusliku aluse meie tegevusele. praegusel hetkel meil alust kommentaariks ei ole, olge palun teadlikud sellest, et artikkel neli punkt kaks Euroopa lepingust me ei anna meile selleks pädevust, ütleb Äh, ka küsimusi, mis puudutavad rahvuslikku õigolekut, julgeolekut. ning see puudutab siis andmekaitse direktiivi rakendamist artiklis neli kaks. loomulikult see pole viibel, see pole, see pole äh, mingisugune pühakiri, kuid äh, komisjon võtab seda asja väga tõsiselt, e, kuid e, arvame praegu, et me respekteerime e, tavapärast menetlusnormi õigusriigis. kinnitan teile, et loomulikult me ootame ära, mida ütleb Eh, Prantsuse eh, eh, ütleb Prantsuse konstitutsiooni kohus selle kohta ja siis saame reageerida. suur tänu. mulle tundub, et me tuleme selle teema juurde veel tagasi, kas järgmisel korral või millalgi tulevikus. suur tänu, et te siia tulite The, uh, Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ettepanekud võtta vastu nõukogu otsused terrorismi tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ja selle lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta. üheksateistkümnendal mail kaks tuhat viisteist võttis Euroopa Nõukogu ministrite nõukogu vastu Euroopa terrorismivastase võitluse konventsiooni lisaprotokolli, mis oli seotud nii-öelda välisvõitlejatega. selle protokolli eesmärk on äh, rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni kriminaalõiguse aspektid ehk siis terrorismiaktidest tulenevad ohud rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule. esimesel aprillil kaks tuhat viisteist võttis nõukogu vastu otsuse, mis avas läbirääkimised selle protokolli osas ja äh, suunas siis äh, direktiivide läbirääkimise komisjonile. samal päeval oli esimene arvamuste vahetus ka meie komisjonis liikmed avaldasid muret, et infot ei ole puu-, piisavalt ja kuidas jaganevad pädevused Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. koordinaatorid otsustasid ja selle otsuse kohaselt äh, saatsin üheteistkümnendal mail kaks tuhat viisteist volinik Avramopulosele kirja, et ta täpsustaks seda teemat ja kahjuks härra Moraes siiamaani ei ole vastust saanud. viieteistkümnendal juunil kaks tuhat viisteist võttis Euroopa Komisjon vastu kaks ettepanekut nõukogu otsusteks, et allakirjutamist lubada Euroopa Liidu nimel terrorismivastase võitluse konventsioonile ja selle lisaprotokollile. täna on meil siin härra Lussik Euroopa Komisjonis siseasjade peadirektoraadist ta äh, räägib nendest ettepanekutest ja siis järgneb arutelu. suur tänu, härra Luik, et te tulite ja annan teile sõna. Thank you very much um,, good afternoon everyone. suur tänu, tere õhtust kõigile. ma olin siin esimesel aprillil ja rääkisin teile, milline on asjade seis, kuidas läbirääkimised selle lisaprotokolli osas kulgesid ja tõepoolest, me saime härra Moraese kirja kätte ja vastust alles koostatakse. miks see nii kaua aega võtab, me oleme võtnud ühendust äh, nõukogu ja omaenda õigustalitusega. siis oli veel Läti eesistumine, nüüd üle eesistuja vahetus nii et tahtsime kõigepealt teid teavitada ja siis pärast seda arvamuste vahetust, mis täna toimub, siis äh, veel ajakohastame oma äh, vastust. ÜRO Julgeolekunõukogu palus eelmise aasta septembris liikmesriik, ÜRO liikmesriike kuulutada teatavad käitumised kriminaalkurjade, kuriteoks, näiteks koolituse, terrorismialane koolituse saamine ja reisimine terroristlikel eesmärkidel mm valitsuste juhid, riikide juhid äh, palusid selle otsuse läbivaatamist, mis on aastast kaks tuhat kaheksa, kus oli terrorismi definitsioon ja kus olid ka vastavad sanktsioonid ette nähtud. ja kõik see toimus äh, selle tõttu, et ISIL kuulutas välja juunis kalifaadi ja see kõik põhjustas selle reaktsiooni ja seetõttu loomulikult meil mingit poliitilist vaakumit ei olnud, kolmekümnendal augustil eelmisel aastal ütlesid riikide valitsuste juhid, ütlesid, et äh, jätkake seda raamotsuse väljatöötamist, samuti kohtualane koostöö ja nii edasi, äh, vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile. siis loomulikult Pariisi terroristirünnakud mõjutasid Euroopa Nõukogu otsustas kiiresti lisaprotokolli osas läbirääkimised käivitada, mis puudutab siis terrorismivastast võitlust ja selle väljajuurimist, nii et nagu te mäletate, et siis äh, see, millest ma siin rääkisin, siis ühest küljest pidasime läbirääkimisi äh, Strasbourgis Euroopa Nõukogus ja me tahtsime, et seal meie seisukohad ka kajastuksid selles lisaprotokollis, aga samal ajal käisid läbirääkimised siin Strasbourg äh,, siin Brüsselis muudatusettepanekute osas, nii et see kõik toimus paralleelselt ja seetõttu oli elu, olukord natukene ebamugav minu jaoks. ja oli äärmiselt tähtis, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid äh, saaksid täiel määral läbirääkimistes osaleda, isegi äh, ehkki tuli selle arvelt ka lõivu maksta tehniliselt on läbirääkimised äh, valmis, teksti põhituum on valmis esimeseks aprilliks. Äh, Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee äh, luges selle teksti läbi, palusid veel lisagarantiisid inimõiguste ja põhiõiguste osas. Need on nüüd siin tekstis sees ja me olime selleks ka valmis teatud määral. kohe selgitan täpsemalt ministrite kohtumine siin Brüsselis üheksateistkümnendal mail äh, vaatas veel ka poliitilises mõttes teksti läbi. nii et nüüd siis oleme allakirjutamisfaasis ja lõppfaasis. praegune olukord on veidi ebatavaline, miks? tulen kohe tagasi, seadus, juriidiliselt tähendab see seda, et rahvusvahelise leppe allakirjutamine siin siis lisaprotokolli allkirja, allkirjastamine tähendab seda, et te olete tehniliselt selle tekstiga nõus ja poliitiliselt on teil ka kavatsus seda vastu võtta, seda rakendada ja te võtate endale kohustuse mitte midagi öelda või teha, mis ohustab äh, selle konventsiooni rakendamist või siis selle protokolli rakendamist. nii et see allkiri ei ole veel äh, seaduslikult siduv, see muutub siduvaks äh, organisatsioonile või riigile siis, kui te selle ratifitseerite. see on siis see nii-öelda lõppfaas. see on tavapärane menetlus, tavapärane praktika, et pakutakse välja see pakett, allakirjutamine ja lõppfaas ehk siis ratifitseerimine, aga praegu me otsustasime seda teisiti teha, mitte niimoodi, sest nagu ma ütlesin, kui me siin liikmesriikidega seda arutasime, mandaadi läbirääkimiste ajal meil oli vaja selgemat seisukohta pädevuste osas, nii et see on see faas, kus me praegu oleme. Need kaks ettepanekut, mis teie ees praegu on, need tulenevad sellest äh, lugemisest et konventsiooni allkirjastamisel meil on kõigepealt vaja allkirjastada konventsioon ise. artikkel kümme protokollis ütleb sellega selgelt välja, et te ei saa olla protokolli osapool, kui te ei ole enne olnud konventsiooni osapool ja sel hetkel meil veel seda olukorda ei olnud, nii et see on äh, seal juriidiline pretsedent. see ei ole tegelikult väga äh, oluline teema, sellepärast et äh, kõik teavad, et konventsiooni puhul on need pädevused äh, segamini, osad pädevused on jaotatud, osad on eksklusiivselt ühe või teise pädevused ja vahet ei ole tegelikult sellepärast, et kõik liikmesriigid, välja arvatud Tšehhi, on selle konventsiooniga liitunud ja meie allkiri ja konventsiooni lõppfaas on lihtsalt nagu lisa aga nüüd on küsimus protokollis, kes peaks Euroopa Liidu nimel protokolli allkirjastama, kas liikmesriigid eraldi või Euroopa Liit tervikuna? aga see on nüüd Euroopa Liidu pädevus. sellepärast, et vastavalt kohtulahenditele ja artikkel kolm punkt kaks aluslepetes ütleb, et see on Euroopa Liidu pädevus. rahvusvahelise leppe sõlmimisel kui see mõjutab äh, olemasolevaid seadusi või nende ulatust ja praegu see täpselt niimoodi on. terrorismivastase võitluse juriidilised äh, vahendid, kus Euroopa Liidul juba on pädevus sisemiselt olemas ja seetõttu on loogiline samm, et me laiendame need pädevused ka väliselt. sisemiselt nad on juba olemas. mis puudutab nüüd sisu mis selles protokollis sees on? viis käitumist kuulutatakse kriminaalkuriteoks. kriminaliseeritakse osalemine rühmituses või organisatsioonis, mille eesmärk on äh, terrorism või terrorismiaktid ehk siis selles osalemine. teiseks kriminaliseeritakse passiivne koolitus, koolituse saamine, kriminaliseeri-, kriminaliseeritakse reisimine terroristlikel eesmärkidel, siis selliste reisimiste rahastamine kriminaliseeritakse või kui korraldatakse või soodustatakse terroristlike rünnakute läbiviimist ehk siis siinkohal rõhutaksin, et kui see võetakse nüüd üle siseriiklikusse seadusesse, siis kui liikmesriik leiab, et tal on juba piisavalt seaduslikke vahendeid, et need käitumised kriminaliseerida, siis ei ole vaja mingeid lisameetmeid hakata rakendama, nii et kui see on olemas, ei ole vaja uuesti jalgratast leiutada nii-öelda. siis need äh, viis käitumist, mille ma üles lugesin, need peavad olema läbi viidud ebaseaduslikult ja kavatsuslikult. toon teile kohe näite, ma olen pankur ja keegi tuleb minu juurde ja see on näide elust enesest tegelikult. palub minult laenu minu pangast viis tuhat, kaheksa tuhat eurot selleks, et äh, oma kööki uus mööbel osta. ja pankur käitub seaduse piires heausklikult, ta ei taha terrorismi rahastada, teda lihtsalt äh, tõmmatakse haneks. nii et see on see kavatsuslikkus ja seaduslikkus, mida ma sellega mõtlen. nüüd, mis puudutab inimõigusi, põhiõiguste kaitset, siis äh, Need on preambulas, sissejuhatuses ja ka artiklis kaheksa kenasti toodud. ehk siis juriidilisest vaatenurgast ei ole neid tegelikult sinna vaja, sellepärast et konventsioonis on kõik need juba olemas ja need kehtivad ka protokolli puhul. aga kõik läbirääkimiste partnerid, ka parlamentaarne assamblee tahtsid, et isegi kui see on ilmselge, paneme need garantiid ikkagi uuesti veel kirja nii et äh, need viited leiate preambulas ja artiklis kaheksa, need on seal kenasti olemas. mida see praktikas tähendab, see tähendab seda, et proportsionaalsuse põhimõtet tuleb igal juhul austada, teiseks, et õigus õiglasele kohtumõistmisele peab olema ka tagatud et äh, see süüdistamine ikkagi peab tulema prokuratuurist, see ei tohi toimuda koha peal. ja samuti siis süütuse presumptsioon. seda, sellest tuleb kinni pidada. ja kokkuvõtteks, härra esimees, ütlen järgmist, et äh, et nüüd algas Luksemburgi eesistumine, eesistuja kaasabiga on meil äh, kavas korraldada, on juba planeeritud kolm kohtumist juulikuus, selleks et pädevused paika panna. liikmesriikidel on siin igasuguseid erinevaid arvamusi, loomulikult Tšehhi Vabariik kavatseb ka ratifitseerida kõigepealt konventsiooni, nii et ma arvan, et see on neil juba käimas, see protsess. Praha on juba vastavad tegevused kavandanud, osad liikmesriigid on seisukohal, et et protokoll täielikult või osaliselt on jagatud äh, päde-, et seal on jagatud pädevus. see on, äh, valmistab natukene pettumust, sellepärast et meie ikkagi lähtume aluslepingutest ja kohtulahenditest, aitäh! aitäh ja annaksin sõna ka härra Veberikile Luksemburgi alalisest esindusest, palun! suur tänu teile, härra esimees, et andsite uuele eesistuja riigile ehm, paar sõna selle kahe ettepaneku kohta. komisjoni esindaja on sellest juba põhjalikult rääkinud. Need kaks ettepanekut puudutavad lisaprotokolli, mis kõige rohkem tähelepanu pälvib ning samuti ka konventsioonile allakirjutamisele, lisaprotokollile allakirjutamisele. selle sisu on väga hästi tuntud ning komisjoni esindaja sellest ka pikemalt rääkis, samuti ka sellest, kuidas läbirääkimised pisut kummalise Strasbourgi ja Brüsseli vahel toimunud on. kuna kahe Ehm, otsuse kohta nõukogus käib alles ja esmased mõttevahetused toimusid Läti eesistumise ajal möödunud nädalal. Luksemburgi eesistumine on näinud ette kolm kohtumist sel teemal juulikuus ning eesistujana ehm, näeb ette otsuse vastuvõtmise ehm, sügisel ning komisjoni esindaja on näidanud väga hästi, kus on õiguslikud eriarvamused komisjoni ja enamuse liikmesriikide vahel. suur tänu. Thank you very much. suur tänu. avan nüüd teile kõigile sõna. härra Dupree, te olete esimene. Merci, monsieur president. suur tänu teile, härra esimees ma kõigepealt vabandan, et ma hiljaks jäin. ma jäin teiste kohustuste tõttu hiljaks no,. ning äh, ma esindasin ühte kolleegi, nii et võib-olla ma pisut äh, räägin natukene mööda. kõigepealt igatahes tahaksin tervitada Luksemburgi eesistujaid räägin asja äh, äh mm, sisulisest küljest, sest sisuga olen üsnagi hästi kursis. minu esimene küsimus et saaks äh, olla lisaprotokolli äh, osaline, on vaja põhikonventsioonile alla kirjutada. kui palju riike on Euroopa Nõukogus sellele juba alla kirjutanud? see annab äh, väikse idee sellest, kui paljud võivad alla kirjutada lisaprotokollile. nüüd see, mis puudutab lisaprotokolliga ühinemist, siis kui ma teist õigesti aru sain, vastavalt artiklile kolm punkt kaks aluslepingutes Euroopa Liit on see, kes sellele lisaprotokollile peaks alla kirjutama. ma hea meelega usun teid, aga artiklites äh, rakendusala kohta punktis neli ja teistes punktides ka iga osapool võtab vastu meetmed, mis on osa vajalikud eh, rikkumiste eh, karistamiseks, eh, mis on ette nähtud tema liikmesriigi õigussüsteemis. nii, kuidas oleks siis nüüd võimalik sundida osapooli, kes ei ole alla kirjutanud, et nad selle, sellised sätted oma õigusse sisse viiks? sest siin on ette nähtud kõik igas-, rikkumised, mis on välja töötatud. ühesõnaga, minul on siin kontseptuaalne probleem. ma hea meelega näeks, et te seda asja mulle seletaksite, ma olen üsnagi äh, hämmeldunud. suur tänu. kui ei ole rohkem äh, küsimusi, siis võib-olla palun vastaksite suur tänu, härra Dupree, teie küsimuse eest, ma soov-, aitab mul äh, selgemalt väljenduda. esimesele küsimusele on vastus see, et kõik liikmesriigid, välja arvatud Tšehhi Vabariik, on mitte ainult alla kirjutanud, vaid ka ratifitseerinud selle konventsiooni, nii et nad on sellega õiguslikult seotud ning nagu seda ütles äh, Luksemburgi ees, eesistumine, selle ka seoses eh, ei ole võimalik olla eh, alla eh, ühinenud protokolliga, kui me ei ole konventsiooni osalised. üks järgneb teisele. nüüd see, mis puudutab pädevusi, siis artikkel kolm punkt kaks puudutab Euroopa Liidu toimimist ning see artikkel defineerib piiratud pädevusi, mis kuuluvad ainult Euroopa Liidule ning allalõigus kaks, mis mul on siin eh, silme ees, ta ütleb, et on olemas eksklusiivseid pädevusi, kui rahvusvahelise lepingu sõlmimine võib kaasa tuua muudatuse rakendusalas, eh, mis puudutab siis eh, olemasolevaid, olevat Euroopa õigust ning seda näeb ette raamotsus aastast kaks tuhat kaks, mis vaadati üle kahe tuhande kaheksandal aastal kahe tuhande teisel aastal ja kahe tuhande kaheksandal aastal, seegi on see üle vaadatud, see eh, läks kolmanda samba alla, see oli raamotsus, mitte direktiiv. ning nagu ma ütlesin, seda algusest peale ju enne Pariisi traagilisi sündmusi, enne seda, kui eh, eh, ootamatult oli vaja hakata reageerima, oli meil olemas mandaat käi-, taaskäivitada arutelud ning nii-öelda äh, Eh, see raamotsus eh, lissaboniseerida ning eh, see puudutab just nimelt vajadust välisvõitlejate probleemistikule lahendada, see puud-, selle muutes sealjuures direktiiviks, sest kuna, kuna sambad on ära kadunud, siis selleks peaks saama Euroopa õiguse uus instrument. ning sellel on teatud õiguslikud tagajärjed ning äh, sisuliselt on asi siis selles, et oleme saanud mandaadi äh, riigi ja valitsusjuhtudelt see raamotsus üle vaadata ning ka selleks kasutada olemasolevaid õiguslikke vahendeid. ning äh, uues Euroopa julgeolekustrateegias tuleb see kinnitada kõige kõrgema tasemelise institutsiooni poolt, ehk siis seda ei, ei otsusta mingisugune väike ametnik, vaid kogu komisjoni kolleegium. ettevalmistavad tööd algasid selleks juba õige ammu. see tähendab seda, e, et e, on olemas e, sellealaseid reegleid, Euroopal on olemas oma pädevus ning ta võib ette näha muudatuse ning Euroopa Nõukogu ja see, see eh, protokoll mõjutab eh, õigussüsteemi ja sooviksin rõhutada ka seda, et kõik osapooled on selle eh, protokolli vastu võtnud, kavatseme ühtlasi harmoneeritud Euroopa rakendusakti võtta seoses selle direktiiviga vastu liikmesriigi jaoks eh, see ei muuda midagi, sest selline instrument on neil juba olemas. mõningate liikmesriikide jaoks ei muuda see mitte midagi, teiste liikmesriikide jaoks aga muudab see asju, sest eh, nad eh, pea, see puudutab siis seda, kuidas teatud käitumisviisi sanktsioneeritakse tulevikus. suur tänu. sooviksite kommentaariks midagi öelda? Anna peale eh, pädevuste äh, alase eriarvamuse, kas, äh, milline, mis oleks kõige kiirem äh, vahend, mis oleks ühtlasi ka kooskõlas meie eesmärkidega võidelda terrorismi vastu, samas respekteerides inimõigusi. nüüd sisuliselt arvan, et liikmesriigid ja komisjon on selle protokolli osas täiesti ühel meelel, tuleb teha seda, mis eh, seal nõutakse. tehniliselt, poliitiliselt on kokkulepe selle teksti osas täielikult olemas. ning eh, kõigepealt tuleb alla kirjutada, hiljem ratifitseerida, nagu seda ütlesin oma sissejuhatuses, esialgu ehm, esialgu eh, tehakse need ettepanekud korraga, selleks et, et asjad selgemad oleks, otsustasime selle paketi kaheks jagada, kõigepealt kaks otsust allakirjutamise ja siis kaks otsust rakendamise kohta. kui peaksime jääma selle juurde, et pädevus on jagatud, siis on, oleks ratifitseerimisprotsess palju aeglasem, sest mitte ainult Euroopa Liit, vaid ka kõik liikmesriigid peaks protokolli ratifitseerima ning rütm oleks väga erinev. igas riigis on oma sisemine protseduur, mis on erinev, nii et äh, kui on väga kiire selliste kriteeriumite väljatöötamiseks, siis äh, menetluslikult äh, me, see, mida me praegu tegime, on kõige kiirem ja kõige tõhusam ja sisuliselt on see ka kõige kõige ustavam olemasolevatele Euroopa õigusele härra Dupree, ma nüüd tahaks olla kindel, et ma teist õigesti aru sain. kui artiklis neli eh, loeme kõiki neid meetmeid, mis on vajalikud selleks, mis eh, et kasutada vajaduse korral eh, kriminaalseadust, kas komisjon võtab vastu direktiivi, mis kohustab liikmesriike sisse viima äh, oma äh, kriminaalõiguses äh, neid äh, õigusrikkumisi, mis on siin mainitud ja, ja samuti ka neid sanktsioone, mis sellega kaasas käivad. kas te seda tahtsite öelda? jah, absoluutselt, vastab kõneleja. no loodame, et see nii on. härra Tüpri. Do you want to reflect that? No? Okay. nädal kadus mikrofon. suur tänu küsimuste eest ja kas äh, jätkame või ootame? okei okay. um,. The next item. järgmine päevakorrapunkt äh, puudutab Euroopa äh, Parlamendi õigusteenistust. koordinaatorid otsustasid äh, kasutada lihtsustatud menetlust eh, kodukorrast eh, Euroopa Parlamendi seisukoha vastuvõtmiseks nendes kolmes küsimuses. Need puudutab, see puudutab siis kolme raportit, raportöör on igal juhul eh, Claude Moraes libe komisjoni kohtumisel neljateistkümnendal aprillil kaks tuhat viisteist teavitas nõukogu, et ta kavatseb mitmed muutused sisse viia komisjoni ettepanekusse äh, ning esitas selle põhilised muudatusettepanekud ja äh, komisjon oli nende muudatusettepanekutega nõus. Mm, kahekümne seitsmendal aprillil, äh, olles tutvunud nõukogu muudatusettepanekutega, palus äh, õigusteenistuselt arvamust selles kolmes küsimuses, eriti olulisemaid muudatusettepanekuid, mille nõukogu välja pakkus. arvamus saadeti härra Moraesile kahekümne kolmandal juunil ning see jagati laiali kõigile libe komisjoni liikmetele. kõigepealt sooviksin anda Euroopa Parlamendi õigusteenistusele sõna, et see edastaks oma arvamuse ning hiljem jätkame arutelu. köszönöm szépen, elnök úr! <laughs> so uh, there are three tegemist on kolme komisjoni ettepanekuga, mida teie komisjon arutab ja igaüks nendest äh, ettepanekutest omab mitmet õiguslikku alust ja eesmärgiks on tühistada mitmed aegunud seadused äh, vabaduse, turvalisuse ja õigluse vallas. õigustalitus sai teilt kaks küsimust seoses äh, selle teemaga. esimene küsimus oli, et kas määruse valik õigusaktina nende kolme ettepaneku puhul on kooskõlas aluslepingutega. me vastasime sellele küsimusele jaatavalt kõigi kolme ettepaneku puhul. tõepoolest, määrus on kohane eh, valik kõigi kolme ettepaneku jaoks kõigepealt lubage mul rõhutada, et ähm, aluslepingud ei näe ette konkreetse õigusakti kasut-, kasutamist äh, Euroopa Liidu õigusaktide tühistamiseks. lihtsalt öeldakse, et kui aluslepingud ei määra kindlaks konkreetset õigusakti, siis institutsioonid toimivad iga juhtumi põhiselt, nii nagu heaks arvavad. on äh, kaks ettepanekut, kas äh, kahe ettepaneku puhul siis komisjoni Äh, poolt valitud õigusalus ei äh, määra kindlaks õigusakti, lihtsalt äh, viidatakse meetmetele ja nende kahe ettepaneku puhul mainin neid siis numbri järgi kom kaks tuhat neliteist seitsesada kolmteist ja seitsesada neliteist siis, siis nende ettepanekute puhul on seadusandjal vabadus valida kõige sobivam õigusakt komisjon pakkus välja otsuse nende õigusaktide tühistamiseks ning nõukogu eelnõu kohaselt, mille alusel me tegutsemine, näeb komisjon ette, et see vahend peaks olema määrus. me analüüsisime, et kas on argumente, mis toetavad otsust või määrust nende ettepanekute puhul Äh, pöörasime tähelepanu Euroopa Kohtu pretsedendiõigusele, kus öeldakse, et otsuse lõpptulemus võib olla sama kui äh, määruse otseselt kohaldataval sättel iseäranis, kui see säte on tingimusteta ja piisavalt selge ning täpne. meie analüüsi põhjal äh, vastab lihtne tühistamine sellele õiguslikule standardile ja seetõttu otsuse lõpptulemus ja määruse lõpptulemus on täpselt sarnased antud juhtumi puhul kolmas komisjoni ettepanek, KOM eh, kaks tuhat neliteist seitsesada viisteist on mõnevõrra erinev. kaks õiguslikest alustest, mis kolmandal ettepanekul on, määravad kindlaks ka eh, kasutatava õigusakti. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kaheksakümmend kolm lubab põhimõtteliselt direktiivide vastuvõtmist ning artikkel kaheksakümmend kaks lõige kaks lubab vastu võtta määruse nii komisjon kui ka nõukogu näevad ette määruse vastuvõtmist kolmanda ettepaneku osas. tegemist on äh, õigusliku vahendiga, mis on kooskõlas ettepaneku õigusliku alusega ja peale selle määruse kasutamist isegi nõutakse Äh, selleks, et äh, üheks õiguslikuks aluseks on artikkel kaheksakümmend kaks lõige kaks. niisiis, see määrus on tõepoolest kohane instrument, mida tuleb kasutada ka kolmanda määru, ettepaneku puhul ja nüüd peatuksin lühidalt ka äh, artikkel kaheksakümmend kolm lõige üks küsimusel, see puudutab kolmanda ettepaneku õiguslikku alust. põhimõtteliselt nõutakse siin direktiivi kasutamist selles osas, mis puudutab kriminaalkuritegude ja karituste definitsiooni. õigustalitusega jõudis järeldusele, et selle väga konkreetse juhtumi puhul on lepingu sõnasõnaline tõlgendamine mitte ainus võimalik valik. kuna eh, selle ettepaneku eesmärgiks ei ole mitte uute ühtlustavate meetmete vastuvõtmine, vaid juba aegunud õigusaktide tühistamine, siis eh, ei ole direktiivi kasutamine vajalik oma küsimuse, oma esimese küsimuse teises osas te küsisite, et kas on juriidilisi argumente, mis toetavad määruse valikut otsuse asemel. nagu ma juba varem selgitasin, puudutab see küsimus ähm, ainult esimest ja teist ettepanekut, kus seadusandjal ei ole kohustust võtta vastu konkreetset õigusakti. aga otsuse lõpptulemus ja määruse lõpptulemus on äh, tühistamise osas samasugused ja seetõttu pole õigustalitus leidnud mitte ühtegi mõjuvat juriidilist argumenti kas otsuse või määruse kasuks. teine, teine, teie teine küsimus äh, puudutas äh, plaanitavat nõukogu raamotsused, et äh, tühistamise raamotsust puudutab Euroopa tõendite määrust Eh, nõukogu eh, eh, oma raamotsuses tahab tervet rida õigusakte tühistada, seal on sees ka üleminekusätted ning muudatused põhjenduspunktidele, mis seda täiendavat tühistamist puudutavad. tuleks meelde tuletada, et raamotsus asendati juba direktiiviga Euroopa äh, uurimismääruse kohta kriminaalasjades ja see direktiiv kehtib kahekümne kuues liikmesriigis, Taani ja Iirimaa selle vastuvõtmises ei osalenud. õigussöövis, õigustalitus on äh, neid sätteid uurinud ja ka juriidilist konteksti ning me oleme jõudnud järeldusele, et Euroopa tõendite määruse alase raamotsuse tühistamine ei põhjusta juriidilisi probleeme, aga ma võimalus selliseks tühistamiseks tuleb, seda tuleb hinnata ka poliitilisel tasandil. tänan tähelepanu eest. aitäh selle arvamuse eest. kas keegi soovib sellel teemal sõna võtta? kui asi nii ei ole, siis arvestades neid arenguid, mis selle teemadega on juhtunud, teeb härra Moraes ettepaneku, et me jätkame oma tööd nende ettepanekutega lihtsustatud menetluse raames koos muudatusettepanekutega ja kui vastuväiteid ei ole, siis härra Moraes raportöörina koostab need muudatusettepanekud, mis peedult, peegeldavad neid arutelusid, mis libekomisjonis on toimunud. muudatusettepanekud saadetakse teile meili teel selle nädala lõpuks ning äh, kooskõlas äh, kodukorra reegliga viiskümmend on äh, tähtaeg muudatusettepanekutele vastuväidete esitamiseks ja kui selliseid vastuväiteid selleks tähtajaks ei tule, siis loetakse raport komisjoni poolt heaks kiidetuks ja see muudatusettepanekute raport esitatakse täiskogule. kui üks kolmandik libekomisjoni liikmetest on vastu muudatusettepanekutele, siis lähevad need muudatusettepanekud järgmise libekomisjoni koosolekul hääletusele ja vastuväiteid saab esitada kahekümne ühe päeva jooksul äh, selle, nende muudatuste esitamisest, see tähendab, et ähm, äh, kui muudatusettepanekud saadetakse kolmandal juulil, siis muud-, äh, vastuväidete esitamise tähtaeg lõpeb kahekümne neljandal juulil. see puudutas siis päevakorrapunkti õigustalituse arvamuse kolme Äh, raporti osas ja nüüd oleme jõudnud viimase päevakorrapunktini, libe delegatsiooni missioon Washingtoni kuueteistkümnendast üheksateistkümnenda märtsini aastal kaks tuhat viisteist. Äh, äh, aruanne sellest visiidist härra Albrechti äh, äh, ei ole paraku kohal, aga see ülevaade on ette valmistatud siis äh, koos liikmetega, kes kohal olid. Äh, selle visiidi ülesanne on oli saada infot äh, selle kohta, kuidas ähm, asjad äh, USA-s arenevad, asjad, mis on seotud andmekaitse ja eraelu puutusega pärast kaheteistkümnendal märtsil vastu võetud äh, parlamendi resolutsiooni elektroonilise massilise jälgimise teema kohta, samuti broneerimise infoalast reformi Safe Harbor, Tiit Tippi USA seadust, mis, millega pikendatakse USA eraelu puutumatuse seadus, laiendatakse seda ka mitte USA kodanikele see missioon oli tõesti väga pingeline, meil toimusid paljud kohtumised USA võimude, kongresmenide, vabaühenduste ja sidusrühmadega ja missioon andis meile väga palju kasulikku informatsiooni ja see võimaldas tugevdada koostööd USA administratsiooni ja kongressiga Äh, väga oluline on seda koostööd tugevdada ja luua koostööraamistik, ähm, et me saaksime tegeleda nende küsimustega, mis on libe komisjoni pädevuses, eraelu puutumatus, äh, julgeolek, kodanikuvabadused ja transatlantilised andmete edastused. ja me võiksime selles valdkonnas välja töötada ka konkreetseid ettepanekuid. kas keegi saadikutest soovib sõna võtta? jah, Marju, palun näib, et mina olen ainus saadik, kes tõesti võib tõestada, et see, mis siin raportis kirjas on, vastab tõele. jah, see reis tõesti sai teoks, see tõepoolest mõjutas äh, erinevate teemadega tegelevate saadikute tööd, eriti tööd, mida tehakse andmekaitse vallas. ja võib-olla ma lihtsalt mainiksin seda, et üks meie eesmärke oli ka äh, pidada väga ulatuslikku dialoogi Ameerika poolega, äh, mõistmaks, äh, millised on meie eriarvamused ja millised eriarvamused ei ole tegelikult ähm, Äh, eriarvamused, vaid on rohkem seotud erinevate tõlgendustega, erinevate kultuuridega, erinevate lähenemistega ja selles mõttes olid need arutelud tõesti väga viljakad, sest et mitmetel juhtudel me saime aru, et et, et lõhed pole niisugune nii suured, nagu me arvame, aga samas mõnedes teistes valdkondades me tõesti nägime, et on probleeme, mis ei ole veel lahendatud Äh, sellised otsesed kontaktid ja dialoog on tõesti väga kasulikud ja üks äh, meie konkreetseid ülesandeid oli jah, tõesti see seaduseelnõu, äh, mis ähm, puudutab siis ko-, Euroopa kodanikele samasuguste õiguste andmist kui USA kodanikele, kui nende andmeid kuritarvitatakse. siin jah, tõesti Äh, on vaja avaldada survet, et äh, USA pool läheks äh, kaugemale selle, selles kokkuleppes, nii et, et tegemist oli tõesti väga kasuliku visiidiga, aitäh, aitäh. niisiis oleme nüüd jõudnud oma päevakorraga ühele poole ja järgmine koosolek toimub Strasbourgis esmaspäeval, kuuendal juulil kell seitse. aitäh!